point 1, euh, l'ordre du jour vous a été... Euh... euh nüüd esimene päevakorrapunkt. Äh, päevakord on välja jagatud ja see on vastu võetud. Nüüd päevakorrapunkt number 2, juhataja teadaanded. Nagu tavaliselt äh, on ka tänane koosolek äh, veebis jälgitav, ärge siis unustage naeratada, kui te sõna võtate. teine teadaanne, teie dokumentide hulgas on äh, dokument, mis puudutab äh, arvamuste vahetust äh, vabaühenduste ja kodanike organisatsioonidega. ja see on seotud Euroopa Sotsiaalfondi toimikuga teine osa sellest arvamuste vahetusest äh, toimub äh, selle komisjoni koosoleku käigus. päevakorrapunkt number kolm. Äh, tegemist on Ehm, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise määruse muutmisega ning eh, selle määruse rakendamise korra muutmise määrusega. tegemist on väga olulise tekstiga ja siin eh, me eh, vaatame muudatusettepanekuid, mida on kakskümmend neli ja mis on siis esitatud sellele dokumendile. selle dokumendi raportööriks on härra Kabrunov ja tema ise esitas seitseteist muudatusettepanekut. niisiis, raportöör, teil on sõna. Äh, tundub, et kõiki variraportööre siin ei ole, aga ma loodan, et äh, nad jõuavad siia selleks ajaks, kui nad sõna peavad võtma, aga kõigepealt saab sõna härra Kabranov. suur aitäh, lugupeetud proua esimees. ma tahaksin teile meelde tuletada, et enne kui me hakkame homme hääletama, eh, peame me tegelema kahekümne nelja muudatusettepanekuga. ma olen saanud infot selle kohta, et neli või viis neist on eh, tagasi võetud. ja me oleme praegu olukorras, kus eh, on minu ettepanek hääletada vaid kahe muudatusettepaneku vastu, nendeks on muudatusettepanekud, mille on esitanud aseesimees Toomas Mann kõik teised muudatusettepanekud äh, on sellised, äh, mida ma toetan. Äh, härra Manni muudatusettepanekud on lingvistilist laadi ja seetõttu ma paluksin tal kaaluda nende muudatusettepanekute tagasivõtmist, kui see vähegi võimalik on. ning siis ma saan kõiki teisi muudatusettepanekuid toetada. suur aitäh teile teie abi eest! Thank you, madam. Äh, proua Saia, suur aitäh, äh, raportöör jälgib nõukogu joont väga lähedalt äh, ja Rahvapartei raportöörina ei ole mul midagi selle nimekirja vastu ainult muudatusettepaneku kakskümmend seitse puhul, ma ei ole kindel, kas see on tagasi võetud või mitte, aga muudatusettepanek kakskümmend seitse, eh, seal on meil eh, fraktsioonina miinus eh, taha pandud, aga see on tagasi võetud, väga hea, siis meil on pluss kõikide muudatusettepanekute taga, aitäh ähm,. proua Oviir tänan proua president mina olen alde fraktsiooni kõneisik sellel teemal ja kõigepealt tahan tänada raportööri nii kiire ja korrektse töö eest kus ta suutis meid variraportööre innustada eesmärgi poole et esimesel lugemisel see määrus vastu võtta ma ütlen määrus sest et määrust saab ajakohastada vaid uue määrusega me arutasime aldes eile neid ettepanekuid ja meie fraktsioon nõustub sellega mis ütles milan mis puudutas paari muudatusettepanekut mida me toetama ei asu teised ettepanekud on tegelikult kooskõlas nõukogus läbi arutatutega ja lingvistiliste probleemidega siin väidelda ei ole mõtet ühele meeldib sinine teisele punane ja mõlemal juhul võivad olla mõlemad värvid õiged. nii et me toetame seda määrust eh, homsel hääletamisel. aitäh! härra Mann saab järgmisena sõna. suur tänu armas Milan, meil tavaliselt on suht äh, sarnased äh, arusaamad, nüüd sa ütlesid, et ma peaksin oma muudatusettepaneku tagasi võtma, mis puudutab kahtekümmet üheksat, siis äh, võib-olla siin on tegemist mõningate keeleliste eesustega, mis ei ole arusaadavad. mulle tundus, et minu muudatusettepanek sarnaneb suhteliselt tugevalt eelnevaga ja kui äh, võrrelda muudatusettepanekuid seitseteist ja kaheksateist, viimase on esitanud kolleeg Juta Steinruck, siis minu arvates on need äh, üsnagi identsed ja sa võiksid öelda ju ka siis äh, jah, Juta Steinrucki muudatusettepanekule, mida sa vist oled ka teinud ja siis ma võiksin võtta tagasi oma seitsmeteistkümnenda muudatusettepaneku, ma ei tea, kuidas sa äh, suhtud küll muudatusettepanekusse kaheksateist äh, või on Juta juba vastuse saanud, igal juhul Milan, ehk sa saaksid natukene selgitada. see oleks minu arvates äh, hea. meil on suhteliselt äh, sarnased ideed, olgugi et oleme erinevatest parteid, perekondadest pärit. härra Sirkas, palun suur aitäh, äh, proua esimees. me oleme seda äh, teemat mitmel korral varem ka arutanud, äh, nagu Milan Kabronov teab, siis Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oleme väga rahul selle tööga, mille ta on ära teinud, sellepärast et meie peamised murepunktid ähm, on välja toodud mõnedes muudatusettepanekutes, mille meie fraktsioon on esitanud ja neid on ka raportisse kaasatud ähm, nagu te näete, kaheksateist langeb ära äh, ja teised ka, mis on sellega seotud samamoodi. Ähm, meil on väga hea meel selle üle, et kaks suurt probleemi leiavad lahenduse, üks on seotud äh, lennundustööstuse töötajate küsimusega, kelle olukord ei ole selge olnud, nüüd on neil õiguslik alus selgemaks äh, tehtud ja Äh, see äh, rahuldab äh, ka töötajate nõudluse õigusliku ähm, kindluse järele ja nad ei jää ettevõtete meelevalda, mis püüavad sotsiaalkindlustussüsteeme oma huvides ära kasutada. tegemist on siis millegagi, mis on siiani toonud kaasa lennuettevõtetele ja mit-, kasu ja mitte ähm, lennuettevõtete töötajatele ja hea on ka see, et FIE-de olukord on selginenud. me oleme tänulikud härra Kabrnohi äh, tehtud tööle ja äh, me teeme koostööd kindlasti selleks, et ilma suuremate raskusteta jõuda nõukogu ja komisjoniga esimese lugemise kokkuleppele, aitäh! kas komisjoni poolt on keegi kohal, kes soovib ka sõna võtta? ja aitäh, äh, nagu juba öeldi, siis viimasel kohtumisel äh, me väljendasime oma tänu sellele komisjonile kiire tehtud töö eest ja me jagasime ka lootust selles osas, et me jõuame juba esimese lugema kokkuleppele. see on ääretult oluline just asjaomastele äh, kodanikele, keda see muudev määrus otseselt puudutab. aitäh! suur aitäh! Äh, vabandust, kas te soovite veel sõna võtta? palun, härra Toomas Mann. ja proua esinejana suur tänu, et ma veel kord sõna saan. ma just rääkisin kolleeg Juta Steinbrockiga, ta võttis tagasi muudatusettepaneku number kaheksateist ja Milan, ma võrdlesin seda ka nüüd muudatusettepanekuga number kuusteist, nii et ei ole probleemi, kuusteist ja seitseteist on väga sarnased ja me ei pea ütlema, et äh, false äh, if adopted, vaid äh, jah, seetõttu proua esinaine oli mul veel vaja sõna ja võtta nüüd ja mis puudutab kahtekümmet üheksat, siis kakskümmend kaheksa on sellele suht sarnane, seal on tegemist marginaalsete keeleliste erinevustega nii et äh, millal, kui sa paned äh, hääletusnimekirja, et false if adopted, et langeb ära, kui võetakse vastu, et siis see on äh, minu jaoks vastuvõetav, põhiline on see, et minu jaoks olulised asjad läheks läbi ja suur tänu mulle veel sõna andmast. Très bien, donc si je comprends bien, vous retirez pas vous suur aitäh, kui ma nüüd äh, õigesti aru sain, siis te ei võta oma muudatusettepanekuid äh, tagasi, vaid te eeldate, et need langevad nagunii ära, kui raportööri muudatusettepanekud vastu võetakse, see tähendab seda, et äh, teie muudatusettepanekud siis langevad ära meil võib olla probleeme hääletusnimekirja kokkupanemisega selle kõige taustal, aga vaatame. raportöör saab veel sõna, et see teema kokku võtta ja ma arvan, et kui me räägime täiskogu arutelust, siis eh, siin komisjonis peame me püüdma eh, vältida sisemisi arutelusid ja kui raportöör äh, Äh, viitab siseküsimustele, mis puudutavad variraportööre ja mis äh, on raport, variraportööride vahel arutusel olnud, siis äh, teised seda ei tea, teised ei ole teadlikud sellest. me tegeleme praegu väga olulise seadusandliku dokumendiga ja tegemist on keeruliste küsimustega ja seetõttu oleks hea, kui meile seletataks kõigile, mis läbirääkimistel kõne all oli ja mis läbirääkimiste täpne tulemus oli kõigest sellest, mis suletud uste taga aset leidis, ei pea rääkima, aga äh, täis komisjon peab teadma siiski üht-teist sellest, mis äh, läbirääkimiste käigus äh, toimus. võib-olla te raportöörina saaksite öelda, millised olid peamised teemad, mida arutati läbirääkimistel, millised olid peamised probleemipunktid läbirääkimistel nõukoguga Eh, ning kuidas jõuti sellisele lõpptulemusele, nagu jõuti, ma väga vabandan, et ma palun teil sellel teemal uuesti sõna võtta, aga ma arvan, et me peame tagama selle, et asjad oleks läbipaistvad. Eh, selle asemel, et öelda, et jah, me saime eh, väriraportööride kokkuleppele, võiks selle kõige kohta veidi rohkem rääkida. suur aitäh, proua esimees. mul on hea meel öelda, et Äh, mitte midagi olulist ei ole selles ettepanekus muutnud võrreldes selle ajaga, mil me seda esimest korda siin komisjonis arutasime. ja ma saan ainult korrata seda, mida ma tol ajal ütlesin, need muudatusettepanekud, äh, mille me esitasime, äh, jagunevad kolme teema vahel. kõigepealt kriteeriumide määratlus kui me räägime juhtumitest, mil teatud inimene ei eh, teosta eh, olulist osa tegevust eh, mitte ühes riigis, vaid mitmes liikmesriigis. ja sellisel juhul on olukord üsna keeruline. inimene võib elada ühes riigis ning teha tööd teises riigis või see inimene võib töötada isegi rohkemas kui ühes liikmesriigis meie ettepanek toob välja selged määratlused ja definitsioonid eh, sellega seoses, mida teha erinevates juhtumites. see puudutab eriti just piiriülest tööd tegevaid töötajaid. teine keeruline probleem on seotud registrisse kantud asukoha või tegevuskoha määratlemisega, kui me räägime lennuki meeskonnaliikmetest. väga keeruline oli kindlaks määrata seda, äh, kus selline registrisse kantud asukoht või tegevuskoht on. ja meie oleme sellega seoses kokku leppinud. Äh, ja nõukogu oli selle kõigega ka nõus, nimelt et äh, me võtsime kasutusele põhibaasi kriteeriumi. see tähendab kohta lennujaama Äh, kus lennuki meeskonna liikmed maanduvad või kus nad stardivad kõige sagedamini või kus nad elavad, kuna tegemist on nende koduga. ja kolmas valdkond, millest ma rääkida tahaksin, on äh, töötushüvitised äh, piiriüleste töötajate mm, puhul. tegemist on inimestega, kes töötavad äh, erinevas liikmesriigis kui see, kus nad elavad, aga see kehtib vaid füüsilisest liiklusest ettevõtjatele. erinevates liikmesriikides on erinevad õigusaktid kehtivad, mis kehtivad inimestele, kes töötavad ühes liikmesriigis FIE-na, aga kui nad töö seal riigis lõpetavad, siis nad pöörduvad tagasi oma äh, koduliikmesriiki. ja siis tekib küsimus, äh, milliseid töötushüvitisi nad saavad või kas nad neid üldse saavad. mõnedes riikides nagu Hispaanias, Belgias, äh, Küprosel, Prantsusmaal, Portugalis, Lätis, Ühendkuningriigis ja veel mõnes teises liikmesriigis ei ole eh, mitte mingisugust eh, kava, mis eh, tegeleks FIE-de töötuse küsimusega. aga mõnedes riikides on selline hüvitissüsteem paika pandud. me oleme selle teemaga tegelenud, me oleme tulnud välja kaheaastase lahendusega ja pärast kahe aasta möödumist me vaatame selle üle, määramaks eh, ära selle, kas see kõik ka praktikas töötab või mitte. me oleme kohtunud eesistuja esindajatega ja seda kohe mitmel korral. me eh, oleme kohtunud vaariraportööridega ja me oleme selgitanud erinevaid aspekte eh, see seadusandlik dokument on väga tehniline dokument ja seetõttu mul on väga hea meel selle üle, et komisjoni sekretäriaadi abil oleme me suutnud äh, valmistada ette ettepaneku, mida ma loodan, kõik toetada saavad. suur aitäh teile, raportöör, tegemist on tõesti tehnilise teemaga, aga samal ajal me oleme kohtumiste käigus näinud, eriti kui me oleme kohtunud Taani eesistujaga, et äh, selle kõige taga on ka küsimusi, mis on seotud äh, sotsiaalvaldkonna seadusandluse kvaliteediga ja seetõttu ma arvan, et need arutelud, mis teil on olnud, aitavad meil tagada selle, et me tõesti jõuame õigele lahendusele. ma arvan, et see lahendus saab olema positiivne, sellepärast et äh, üleüldine toetus sellele näib olevat laiapõhjaline selle kõige alusel homme äh, toimub meil hääletamine ja see peaks tähendama seda, et aprillis saame me selle täiskogule viia ning tõenäoliselt Taani eesistuja äh, suudab selle teksti osas kokkuleppe saavutada äh, oma eesistumise jooksul, kui kõik läheb nii, nagu loodetud. nüüd me jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde ja annaksin sõna mm, raportöörile proua äh, Ines Zuberile Äh, selleks, et tegeleda kompromissettepanekutega äh, tema raporti kohta, milleks on Euroopa kodanike aasta, äh, milleks on aasta kaks tuhat kolmteist. niisiis, proua Suber, teil on sõna. tänan, esinaine. mis puudutab äh seda arvamust, siis äh, mulle on esitatud praegu esimeses faasis juba päris palju muudatusettepanekuid, kogu üheksakümmend. meil on olnud äh, põhjalik arutelu, mille käigus õnnestus äh, leida üksteist kompromissi ja kompromissmuudatusettepanekud sisaldavad endas siis järgmist. määrus leiab täiendamist Euroopa kodakondsuse aspektiga, räägitakse sotsiaalselt haavatavatest ühiskonnagruppidest rõhutatakse, kuivõrd oluline on pakkuda rohkem teavet Euroopa Liidu kodakondsuse kohta. see puudutab ka sotsiaalseid õigusi, mis kehtivad liikmesriikides. Need peavad olema garanteeritud ka kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad Euroopa Liidu territooriumil seaduslikult. väga oluline küsimus äh, kompromiss muudatusettepanekutes seisneb selles, et me tagame liikumisvabaduse ilma diskrimineerimiseta. me ei soovi edendada odava tööjõu kasutamist või võtta töötajatelt ära nende õigusi. tahaksin tänada kõiki, kes tegid ettepanekuid, tänan kõiki fraktsioone ühise töö eest ja tänan ka komisjoni sekretäriaadi ametnikke. proua Steinrück, palun. tänan, proua esinaine, ma esindan siin täna kolleeg Birgit Sipelit, kes ei saanud kohale tulla. tema nimel tänan veel kord raportööri, kes võimaldas meil jõuda kompromissidele niimoodi, et ka sotsiaaldemokraadid ja demokraadid saavad äh, seda dokumenti eranditult toetada. me leidsime kokkulepped mittediskrimineerimise osas, kodanike teavitamise osas, Euroopa Liidu õiguse korraliku kohaldamise osas. toonitati ka ametiühingu õigusi ja töötajate õigusi Birgit Sipel avaldab kahetsust äh, vaid äh, selle üle, et kompromissid mõningates teemades ei lähe detailidesse, nii nagu tema oleks soovinud. näiteks tuleks täpsustada, millised on need äh, halvemas olukorras olevad ühiskonnagrupid. tähelepanu tuleks pöörata ka romade ja lähetatud töötajate probleemidele mida siin detailselt ei käsitleta, aga sellegipoolest, nagu öeldud, siis sotsiaaldemokraadid toetavad kompromisse ja Birgit Sibeli nimel ma veel kord tänan teid hea koostöö eest. Merci, monsieur Becker, puis madame Harkin. härra Becker. ja tänan veel kord kogu selle protsessi juhtimise eest, mis oli väga edukas ja teemat käsitleti igati õigesti pöörati tähelepanu Euroopa kodakondsusele ühelt poolt ja kodanike osalusele teiselt poolt, mis on iseenesest väga keeruline teema. loomulikult äh, läheneti sellele mitmetahulisele teemale väga sõbralikus vaimus ja kompromissi altilt. nii et äh, veel kord suur tänu tehtud olulise töö eest, mis on jõudnud õnneliku lõpuni. minu jaoks on kõige olulisem kodanike teavitamine. tuleb äh, tõdeda, et Euroopa kodanik äh, ei ole piisavalt teadlik äh, oma õigustest ja võimalustest ja seetõttu on meie kohustus kodanikku teavitada, aitäh. Euh, Madame Markin, puis Madame Papadopoulos. Äh, proua Haakin. suur aitäh, ma teen väga lühidalt, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest ja meil õnnestus kokkulepe saavutada ja me toetame seda dokumenti, seal on väga head mõtted ära toodud, tegemist on proaktiivse raportiga, tagamaks, et kodanikud tõesti oleksid teadlikud oma äh, õigustest ja ma arvan, et tegemist on ka hea võimalusega, nagu eelnev kõneleja ka ütles, selleks, et Euroopa kodanikud mõistaksid paremini neid hüvesid, mis kaasnevad Euroopa kodanikuks olemisega. suur aitäh raportöörile veel kord ja nagu ma ütlesin, siis ma arvan, et me oleme jõudnud headele ja mõistlikele kompromissidele. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna ähm, härra Papadopoulou proua Pavlakov, palun. suur aitäh, ma tahaksin samamoodi tänada raportööri selle arvamuse eest, mina olen libe komisjoni raportöör ja enamik muudatusettepanekuid vastavad minu ettepanekutele ma tahaksin tõstatada aga ühe küsimuse, sellepärast et nagu te teate, siis järgmisel aastal tähistatakse Euroopa Liidu äh, kodakondsuse kahekümnendat aastapäeva, äh, mis pandi paika Maastrichti leppega tuhat üheksasada üheksakümmend kolm ning äh, viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme hääletati resolutsiooni osas, kus kasutati kasutati äh, äh, terminit kodakondsus kodaniku asemel ja mina arvan, et äh, selle raporti pealkiri peaks seetõttu muutma ehk, muutuma, ehk siis Euroopa kodanike aasta asemel peaks meil olema Euroopa kodakondsuse aasta. see on minu arvates väga oluline, sellepärast et me arutame vajaduse üle suurendada Euroopa kodanike teadlikkust selles osas, mis puudutab Euroopa kodakondsust. me tahame kõiki neid õigusi kaasata, äh, õigus vabalt liikuda teistes liikmesriikides, äh, teha tööd äh, ilma diskrimiseerimiseta, aga lisaks on veel õigusi, mis selle kõigega seotud on. ehk siis ma palun oma ettepanekut teil kaaluda ja palun kaaluge seda mõtet, mille ma olen välja pannud, ehk siis pealkirja muutmist. ja teiseks ma tahaksin öelda, et eelarve, mis on eraldatud selleks aastaks, see on vaid üks miljon äh, võrreldes kahekümne seitsme või viie äh, miljoniga, mis on eraldatud teiste Euroopa aastate tähistamiseks, ehk siis eelarve on väga piiratud ja äh, vaatamata sellele, et meil on väga hea arvamus ja väga hea raport, kui meil raha ei ole, ei saa me oma tööd piisavalt teha selleks, et suurendada viie miljon, viiesaja miljoni Euroopa kodaniku teadlikkust oma õigustest ja koha, kohustustest, mis neil on Euroopaga seoses. palun pidage seda meeles, aitäh! Uh, Madam uh, McIntyre. Thank you, Madam Chairman. proua McIntyre, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esimees. ma saan aru, et äh, mõned inimesed arvavad, et äh, miljon eurot ei ole just suur summa raha, aga äh, mina äh, sean küsimuse alla selle ettepaneku ajastuse üleüldiselt, kui vaadata praegust majanduslikult rasket olukorda üle kogu Euroopa Liidu, äh, siis äh, Kreeka kannatab kasinusmeetmete all, Portugalis on väga suur tööpuuduse määr ja äh, inimestele võib andestada, kui arvatakse, et see, mida me, see, millest me siin räägime, on täiesti ebaoluline ja ei vasta Euroopa kodanike praegustele vajadustele ja üleüldiselt ma arvan, et me ei peaks üleüldse äh, sellisele küsimusele praegusel ajahetkel raha kulutama aga võttes arvesse seda, et me seda siiski teeme, arvan ma, et me jätame äh, kasutamata teatud võimalused üks asi, mis äh, mind kurvaks teeb, äh, on see ja mõned inimesed on kuulnud, et ma olen seda ka varem öelnud, on see, et me räägime pidevalt õigustest, aga me ei räägi suurt vastutusest, kohustustest. ja õigused ning kohustused on ühe mündi kaks poolt selleks, et olla tõeline kodanik, tuleb mõista ka oma kohustusi lisaks õigustele ja eh, tundub, et see raport seda üldsegi arvesse ei võta ja libekomisjoni puhul on olukord täpselt samasugune ma arvan ka, et me oleme käest lasknud suure võimaluse eh, teha koostööd liikmesriikidega, sellepärast et eh, enamik inimesi leiavad, et eh, nad on teatud liikmesriigi kodanikud enne, kui nad hakkavad tundma, kui nad seda üldse teevad, et nad on Euroopa Liidu kodanikud. aga oluline on edendada kodakondsust, kodakondlust, kodakondlust Ähm, kui mina tunnen ennast Briti kodanikuna või teie tunnete oma koduriigi kodanikuna, siis äh, selle taustal äh, peab ütlema, et kodakondsus on midagi, mida me peame edendama ja me peame liikmesriikidega tegema koostööd selleks, et edendada aktiivset äh, osalust ja vastutuse võtmist ja ma arvan, et kogu see raport mis on komisjonist alguse saanud, on tegelikult kuldse võimaluse käest lasknud aitäh! suur aitäh, härra Mann ja härra Becker. ja äh, ma annan ka härra Beckerile veel teist korda sõna. ja palun suhtuge mõistvalt asjasse, ma tahtsin teha veel ühe märkuse kirjalik tõlge on kohati põhjustanud meil probleeme kohati saime nendest üle, kohati mitte. ühesõnaga, me soovime asja täpsemalt uurida ja välja selgitada, milles äh, probleem äh, seisneb, igal juhul meie tööd see ei lihtsustanud. ja tänan ja Toomas Mann, palun. tänan, proua esinaine. ma arvan, et äh, praegune arutelu on hea näide parlamendi äh, tõhusast äh, tööst. variraportöörid äh, parasjagu tegelevad ka külastajate grupiga, kellele on võimalik kogu seda tulemust tutvustada. me peame keskenduma sellele, kuidas rohkem infot pakkuda, teavet pakkuda kodanikele, paljud ei teagi, et on võimalik meie tööd veebis jälgida, kuulata. ja alati, kui ma mõnda kooli lähen näiteks kõnelema, siis ma palun neil eelnevalt äh, vaadata veebist, mida me siin komisjonis üldse teeme. ja see näide, mida siin just äh, toodi, on väga oluline meil on erinevad äh, seisukohad, variraportöörid äh, tegid koostööd raportööriga ja jõudsid lõpuks kompromissile, mis äh, mitte ei ole ainult kõigi jaoks rahuldav, vaid viib meid ka edasi. kolleeg Peker rääkis õigustest ja vastutusest. paljud kodanikud ei ole üldse teadlikud õigustest, mida nad saaksid kasutada ja kuidas äh, luua Euroopa lisandväärtust ja tõsta avalikkuse teadlikkuse taset, kui nad üldse ei ole kursis oma õigustega. kuidas äh, paremini oma sõnumit nendele kohale viia, nii et nad saaksid aru, et äh, Euroopa Liit eksisteerib õigusega kogu oma mitmekesisuses nii et äh, esitasime palju muudatusettepanekuid sel teemal ja jõudsime lõpuks äh, üksmeelele, mis viib meid edasi, ükskõik, kas me siin räägime ühest miljonist eurost või suuremast äh, summast. oluline on, et meil ettevõetu toimiks, siis läheb raha ka õigesse kohta. suur aitäh! suur aitäh selle väga hea äh, sõnavõtu eest, nüüd saab sõna uuesti raportöör. suur tänu, esinaine, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. ei taha asendada sõnu kodanik äh, kodakondsusega. tähtis on see, et äh, sõnadel oleks ka vastav sisu. loomulikult äh, on oluline jõuda üksmeelele, aga eelkõige tuleb aru saada, mida on sõnadega mõeldud. nüüd, mis puudutab äh, teavet ja selle olulisust ja selle äh, kommunitseerimist, siis äh, need kompromissettepanekud, mis esitati, lähevad õiges suunas. on äh, kehvemas olukorras ühiskonnagruppe, kelle õigusi riik ka vastavalt äh, on tunnustanud, aga need isikud ei kasuta oma õigusi, kuna nad ei ole teadlikud nendest või on muid põhjuseid. meie igal juhul oleme arvamusel, et peab äh, eksisteerima proaktiivne infoedastus, meil tuleb need ühiskonnagrupid äh, kindlaks teha ja neid äh, informeerida, eelkõige digitaalselt, aga ka muudel viisidel suur tänu. ja kolleeg Papadopoulou tegi siin omapoolse panuse, te esitate muudatusettepaneku. ma usun, et keegi selle muudatusettepaneku vastu ei ole keegi ei ole selle vastu, et täpsustatakse mõistet kodakondsus. hästi. siis äh, homme hääletame seda arvamust. ja libe komisjon saab meie arvamuse oma kätte. nüüd jõuame päevakorrapunkti number viis juurde. sõna saab äh, proua Harkin, vaatame läbi muudatusettepanekud teemal piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine Euroopa Liidus. ja palun, äh, proua Harkin, ja kindlasti tutvustage ka kompromissmuudatusettepanekuid. suur tänu kõikidele variraportööridele, meil oli väga hea koostöö ja see raport ei ole ka väga vastuoluline, paar sõna kompromissmuudatusettepanekute kohta mulle tundub, et äh, kui mitte kõik, äh, siis suur osa muudatusettepanekutest parendas teksti ja ma võtsin enamiku ettepanekutest üle, vältides siiski kordusi. muudatusettepanek E räägib sellest, et äh, kindlasti ei tohiks vabatahtlik tegevus asendada palgatööd, äh, see on väga oluline aspekt. Äh, ja kompromissmuudatusettepanekus F ma tõin sisse selle, et me palume komisjonilt toetust oma algatustele, aga samas juhime tähelepanu ka sellele, et pöörataks tähelepanu juba olemasolevate projektide lõpuleviimisele. muudatusettepanek hash. me tegutseme igati proportsionaalselt ja palume komisjonil teha kõike, mis on tema võimsuses et äh, edendada piiriüleseid projekte ja sama loomulikult ootame ka liikmesriikidelt ja muudatusettepanek I räägib sellest, et äh, luuakse piiriülene vabatahtliku tööorganisatsioonide võrgustik. osad muudatusettepanekud ütlesid, et äh, uued kontaktkeskused peaksid olema seal, kus on juba sarnane struktuur olemas ja see on kindlasti õiges suunas liikuv ettepanek. mis puudutab nüüd individuaalseid muudatusettepanekuid, siis osad ei ole vastuvõetavad e konkreetsetel põhjustel. enamik on küll kaotud kompromissidega. rääkisin kolleeg Ronselliga, võtsime üle kaks tema muudatusettepanekut, kaks suulist muudatusettepanekut. loodetavasti on ta sellega nõus ja teised muudatusettepanekud nelikümmend, mis räägib Euroopa oskuste passist, ma ei saa olla selle ja ka ühe teise muudatusettepanekuga nõus, sellepärast et Euroopa oskuste pass on juba olemas äh, ettepaneku näol komisjonis, me oodame, et äh, Euroopa Komisjon tuleb äh, sellega kohe ka avalikkuse ette ja siis sealt saab edasi arendada ka Euroopa vabatahtliku kaardi ja siis muudatusettepanek viiskümmend kaks, ma ei olnud selle poolt, sellepärast et äh, seal tehakse ettepanek äh, luua Euroopa vabatahtlik ähm, teatud humanitaarabivahend, äh, aga see on ka samuti osaliselt väljatöötamisel, nii et ei ole vaja üle korrata. niisiis piirdun öelduga ja lõpetuseks äh, peab üle öelda, et oli tegemist äh, suhteliselt lihtsa tööga. kõigepealt proua Ronsuli ja siis proua Jakonsaari. tänan, esinaine. tänan. Mariann äh, Harkinit äh, tehtud äh, töö eest kompromissmuudatusettepanekutega ja homme me hääletame arvamuse üle, mis äh, pöörab tähelepanu piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamisele ja edendamisele. üle miljoni Euroopa kodaniku on kaasatud äh, sellisesse vabatahtlikku tegevusse ja nad esindavad neid põhiväärtusi, millel Euroopa Liit põhineb, õiglus, kodakondsus, need on väärtused mida me oleme alati oma raportites esiplaanile tõstnud. kaks tuhat üksteist oli vabatahtliku töö aasta, see lõppes väga positiivselt. Euroopa Komisjon sai äh, koostada bilansi tehtud äh, tööst, hõlmates kõiki tegevusi vabatahtlik äh, tegevus aitab kaasa ka sotsiaal- ja tööhõivepoliitikate edendamisele Euroopa Liidus. tänaseni meil ei ole kindlat õiguslikku raamistikku, mis äh, hõlmaks vabatahtliku töö ja seetõttu me olemegi võtnud äh, ette selle arvamuse koostamise. minu fraktsioon esitas kümme muudatusettepanekut. peame veel tegutsema muudatusettepanekutega kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kuus. me suhtume sellesse arvamusse üldiselt positiivselt, aga natukene hämmastas meid mõningate kolleegide kommentaar, näiteks me ei jaga seda kriitikat, mida on tehtud Euroopa oskuste passi aadressil. me loodame, et kõiki pädevusi, mida saadakse vabatahtliku töö käigus, on võimalik ka lisada sellesse passi oluline on ka tunnustada piiriülest äh, tööd tegevaid äh, kodanikke, nii et äh, kõik töötajate oskused ja pädevused saaks tunnustatud ja tänan veel kord raportööri. proua Jakonsaari, palun. tänan. raportöör Harkin ütles, et tegemist oli lihtsa tööga, laias laastus oleme sama meelt. elanikkonna vananemine ja majanduskriis äh, tähendavad seda, et äh, vabatahtliku tegevusega on meil võimalik osaliselt nendele väljakutsetele vastu astuda. samas tuleb silmas pidada seda, et äh, vabatahtliku tegevusega ei tohiks asendada palgatööd, kui on tegemist ähm, tõepoolest tööga, siis tuleb inimene ikka ka tööle võtta ja talle palka maksta. vabatahtlik ei saa asendada palgatöötajat. ma usun, et elanikkonna vananemine kindlasti toob endaga kaasa vabatahtliku tegevuse uuesti sünni tuleb äh, pöörata tähelepanu ka sellele, et äh, piisavalt äh, oleks tööjõudu saadaval näiteks eakate hoolduses, kas või abitöölistena, aidates oma ala eksperte. me peame vaatama seda teemat tervikuna ja ei peaks lähenema asjale sektoriaalselt niimoodi, et üks aasta pöörame tähelepanu ühele aspektile ja siis teine aasta millegi hoopis teisele. näiteks äh, sel aastal äh, meil on aktiivse vananemise aasta ja see aasta peaks äh, oma tegevustes põhinema ka eelmise aasta kogemustel. me oleme siin vaba liikumise ja vabatahtliku töö osas praegu kohati alles äh, lapsekingades. kui äh, vaba liikuvus äh, veelgi paraneb Euroopa Liidus, siis kindlasti see tõstab ka vabatahtliku töö määra. tänan. Si je, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole ja sõna saab raportöör, palun. suur tänu, esinaine. nagu te teate, siis Euroopa oskuste pass on kompromissis äh, sees. ja mis äh, puudutab äh, muudatusettepanekut kolmkümmend üheksa, nelikümmend, mida ma kommenteerisin, siis nelikümmend 40 ütleb, et äh, tuleb äh, kindlasti tugevdada sinna passi äh, kasvatud pädevusi ja kindlasti tuleb tähelepanu pöörata rahvastiku vananemise küsimusele, eakate hooldusele ja teema aastate vahel peab olema tugev sidusus, et ei kaoks ära järjepidevus, kui üks aasta lõpeb ja teine aasta algab. tänan. me nüüd hääletame kompromiss muudatusettepanekute üle ja muude muudatusettepanekute üle homme ja siis äh, kultuurikomisjon saab võtta arvesse meie poolt tehtud tööd ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on punkt äh, number kuus proua Steinrocki raport Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste innovatsiooni programm. meil tuleb arvamuste vahetus äh, koos külalistega, kes ei ole veel kohale jõudnud, nii et me katkestame koosoleku ja anname külalistele võimaluse siia kohale jõuda. tänan!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 et sous l'autorité de notre collègue Jutta Steinruck, euh, s'agissant du programme de l'Union européenne pour sellega tegeleb Jutta Steinrock. ja minu ettepanek on anda kõigepealt sõna raportöörile ja siis saab iga raport äh,, iga üks meie külalistest saab natukene aega selleks, et tutvustada omaenda organisatsiooni seisukohti. raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. tänane minikuulamine annab meile võimaluse esimeseks arvamuste vahetuseks äh, ekspertidega. tere tulemast teile kõigile! täna me kindlasti saame vajalikke suuniseid raporti jaoks, mille me järgmisel nädalal suuname juba kirjalikku tõlkesse, ma olen kaks korda kohtunud ka variraportööridega, nii et äh, eelnevalt äh, oleme juba suunanud äh, kogu seda teemat ühises õiges suunas, aga mõnes aspektis tuleb veel arendusi sisse viia, ma loodan, et äh, variraportöörid on ka samal arvamusel. ma olen lugenud ettepaneku mitu korda läbi. ja minu jaoks äh, on endiselt äh, puudu progress EURES ja mikrorahastamisprogrammi kokkuliitmise lisaväärtus. Need on väga erinevate eesmärkidega programmid ma saan aru, et Euroopa Komisjon soovib tööd lihtsustada, halduskoormust vähendada, aga sellegipoolest ei tohi meie oma töödes äh, kaotada silmist äh, eelkõige just äh, kodanike jaoks olulist eesmärki, mis on Euroopa lisandväärtus ja nüüd on siin meil öeldud, et äh, meil saab olema sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogramm ja sotsiaalsed muutused võivad tähendada suuremaid äh, sotsiaalseid õigusi, aga samas need muutused võivad tähendada ka vähem õigusi. ja kas meil ei oleks äh, vaja pigem sotsiaalse mm, edusammu või sotsiaalse arenguprogrammi? komisjoni ettepanek on mitmeski punktis äh, väga hägune ja ei ole piisavalt konkreetne. komisjon on jätnud äh, programmi tõlgendamiseks suure mänguruumi. mina töötan selle kallal, et programm oleks spetsiifilisem. ühtekokku pöörab äh, programm tähelepanu sotsiaalsele kaasamisele, vaesusevastasele võitlusele, aga puudu on sotsiaalpartnerite kaasamine, valitsusväliste organisatsioonide kaasamine programmi rakendamisel, olgugi et nad mängivad väga olulist rolli selles valdkonnas. nii et ma tahaksin siin sidusrühmade esindajatel sõnavõttudes juhtida tähelepanu ka sellele, mida te arvate minu praegustest sissejuhatavatest märkustest, kus näete teie selle programmi lisandväärtust, kuidas te suhtute selle programmi äh, struktuuri? võib-olla eksperdid äh, nagu teie suudate meid äh, veenda ja näete asju ehk selgemini kui mina ja mida te arvate teid puudutavate alaprogrammide praegusest struktuurist? ja kui äh, võimalik, siis ma komisjoni esitan äh, hilisemas faasis ka veel paar küsimust, tänan. Nonii, nüüd siis sõna kõigepealt, kõigepealt Conny Reuterile, kes on sotsiaalplatvormi president. lisaks progressile võite, äh, võite rääkida ka sotsiaalse platvormi struktuurist suur aitäh selle kutse eest, väga vabandan, et me hiljaks jäime. ilmselt on tegemist minu saksa taustaga. üldisematest märkustest. alati on riskantne panna erinevaid programme kokku, lõppude lõpuks on oht, et kuhugi edasi ikkagi ei jõua. osad on programmid kohalikul tasandil, teised Euroopa tasandil, kus on tegemist olnud edukate programmidega, andnud tulemusi ebavõrdsuse ja vaesusega võitlemisel, võideldes sotsiaalse tõrjutusega ja tõesti annab see võimaluse edasiminekut saavutada, seda ei tohi kuidagi alahinnata. anda tugevat toetust organisatsioonidele, kes täna selles valdkonnas töötavad. Euroopa tasandil käib debatt teemal, mis on sotsiaalse dialoogi mõte, mis on kodaniku, kodanike dialoogi mõte Euroopa institutsioonid soovivad osaleda sotsiaaldialoogis, dialoog on kena, aga samas vajab ka toetust, ka nende organisatsioonide toetust, kes töötavad kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil, viivad sel-, seda tööd ellu, täites ülesandeid, mida riigid, riigiasutused äh, või kasumit taotlevad organisatsioonid ei täida. sotsiaalplatvormi poole pealt kuhu kuulub nelikümmend viis võrgustikku, mis ise võivad olla platvormvõrgustikud. meil on koos, äh, koos Family äh, assotsiatsioon, meil on need, kes tegelevad perekonnadega, kes võitlevad vaesuse vastu, tõrjutuse vastu ja konkreetselt huvi pakub sellesse valdkonda on ka äh, Äh, organisatsioon, mis katab sotsiaalteenuste pakkujaid. ilma sotsiaalteenuste pakkujateta ei suuda me saavutada eesmärke, mis on ära toodud kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa Liidu strateegias. on ilmselge, et ajad muutuvad. ma ei tule selle juurde tagasi, mis asi on uus leping, mis on siis Lissaboni leping, mitte siis see uus lis-, e, Euroopa leping, mida alles arutatakse, meenutaksin teile ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. sotsiaalsed vabaühendused, oleks hea teha midagi taolist nagu e, Euroopa kaks tuhat kakskümmend rehabiliteerimine. jah, sellest räägitakse, seda tahetakse saavutada, aga suuremal e, skaalal on tegemist vaid fiskaalse ja majandusliku konsolideerumisega. meie arvates selleks, et mõista selle programmi ja töö mõtet, on vägagi mõistlik meenutada Euroopa kaks tuhat kahekümne eesmärke. eriti siin saalis, siin komisjonis ja ma ei pea teile meenutama, millised on kriisi sotsiaalsed äh, mõjud, millised on kasinusmeetmete mõjud, küll aga tuleb meelde, meeles pidada, et see on põhjus, miks me vajame taolisi programme, sest sel, nende abil praegusel hetkel on kasvanud vaid eh, ebavõrdsus. komisjon võttis dokumenti septembris, tutvustades fakte ja numbreid, sest siin ei ole isegi mitte tõlgendamise küsimus. vaadake numbreid ja fakte ja te näete, et ebavõrdsus kasvab kogu Euroopas. mitte ainult nendes eh, riikides, kus rakendatakse kasinusmeetmeid. aga kui me paneme sellele programmi Äh, juurde küsimusmärgi juurde, äh, sam-, äh, millega vähendada ebavõrdsus, aga kui see tähendab kui me ei tea, millest me räägime, siis me ei saa seda ka toetada. järgmine slaid. mida me arvame siis sellest ettepanekust, mis esitatud on? meil on vaja tugevat finantsregulatsiooni, mis tugevdab sotsiaalset kaitset, sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesuse vastu. seetõttu EÜPS-i peaks pea-, panema paika konkreetsed prioriteedid selleks, et soodustada sotsiaalkaitset, sotsiaalset kaasatust ja võitlust vaesuse vastu, mis on eraldi tööhõive prioritiseerimisest. asendada sõnad sotsiaalpoliitika sõnadega sotsiaalkaitse ja kaasatus, sest kindlasti sotsiaalkaitse ja võrdsus on parem selleks, et võidelda ebavõrdsusega ja nemad teavad, et me kõik teame, et inimesel peavad olema piisav, piisavad kvalifikatsioonid selleks, et tulla tagasi tööturule ja sel on vaja rakendada ka muid meetmeid. see tähendab, et see tuttav sõnastus sotsiaalpoliitika, siin on risk, et erinevatesse Euroopa keeltesse tõlgitakse seda erinevalt, igal juhul ei ole selge, mida selle all silmas peetakse. eelistaksime, et kasutame seda siin selle asemel sõnu sotsiaalne kaitse ja kaasatus. me tervitaksime seda, kui rõhutatakse, kui oluline on see, et kodanike ühiskonna organisatsioonid oleksid kaasatud kogu selle programmi e, kestuse jooksul. tooksin välja kolm konkreetset ettepanekut me tahaksime konkreetset prioriteeti selleks, et soodustada sotsiaalkaitset, kaasatust ja võidelda vaesuse vastu eraldi tööhõivet küsimustega tegelemisest. me teame, et sada kakskümmend miljonit euro, äh, inimest Euroopa Liidus on sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse riskiga. paar nädalat tagasi tervitasime Euroopa Sotsiaalfondi sätet, kes äh, identifitseeris sotsiaalse kaasatuse ja vaesusega võitlemise ühe põhilise prioriteedina. eesmärgiks on ka aasta kaks tuhat kakskümmend, et kakskümmend miljonit inimest saavad vaesusest välja. järgmine. teiseks, nagu ma ütlesin, tahaksime me väga, et harjunud sõnapaar sotsiaalpoliitika vahetataks välja sotsiaalne kaitse, kaasatus ja võitlus vaevus, vaesuse vastu, sest sotsiaalpoliitika termin on iseenesest liiga ebamäärane. ja võib-olla on ka vaja, nagu öeldud, kas tegelikult on risk, et me paneme ilusaid programme kokku, aga tegelikult kaotame? alati on kaotuse risk ja me peaksime meenita-, meenutama, et eelkäinud programmid, millega tegelesid väga palju sotsiaalsed vabaühendused, nad kasutavad seda sõnastust, miks mitte ka jätkata seda, miks mitte seda säilitada. praegune protsess, programm kasutab seda. ja kolmandaks, tugevdada tsiviilühiskonna organisatsioonide osalust kogu programmi käigus, nii et näiteks on siin Euroopa ametiühingute sammud ähm, kasinusmeetmete vastu. me ei konkureeri ametiühingutega selles, küsimus on sotsiaalses dialoogis, sotsiaalses kaasatuses ja on, on oluline, et sotsiaalpartnerid osalesid Progress programmis. ja siin on oluline kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone, vabaühendusi. miks see oluline on? on oluline saavutada seda, et programme juhitakse hästi, õppida üksteiselt ja saavutada edasiminekut selles, mida me peame silmas sotsiaalse innovatsiooni alal. ja meile tundub, et siin on väga palju geneerilisi termineid, mida kasutatakse väga palju, sotsiaalne innovatsioon näiteks, see on fantastiline, kui ma kuulsin sotsiaalsest innovatsioonist kaheksakümne kuuendal aastal Prantsusmaal ja me innoveerime ikka edasi. aga sotsiaalvabaühenduste puhul äh, nende igapäevases töös nad kogu aeg peavad innovatsiooniga tegelema, aga me peame, peame siin tegema vahet millal me teeme vahet sotsiaalmajanduse, sotsiaalsete ettevõtete vahel. see on kõik komisjoni tekstis ja dokumentides olemas, nii et me oleme väga huvitatud sellest, kui me saaksime äh, anda oma panuse selleks, et asjad saaksid selgemaks. kuid ühiskonna äh,, tsiviilühiskonna organisatsioonide osalemine nõuab ka finantseerimist, finantseerimine, kodanikuühiskonna organisatsioonide finantseerimine ei ole heategevus, see tähendab võimekuse ülesehitamist, anda võimu äh,, vastata nendele vahet äh,, vajadustele, mida ei suuda täita riigiasutused ja et me saaksime täita oma rolli sotsiaalsete vabaühendustega ühendustena ja lõpuks on see vastavuses ka ammu unustatud artikliga üksteist Lissaboni lepingus, mis puudutab tsiviildialoogi. seetõttu ütleme meie, et me tahaksime seda ja see on minu viimane slaid praegu, me tahaksime saavutada tugevat finantsregulatsiooni, mis äh, sunnib Euroopa Liitu tugevdama sotsiaalkaitset, sotsiaalset kaasatust ja võitlust vaesuse vastu ja seetõttu tõime välja ka täisnimekirja ettepanekute äh, ettepanekute nimekirja äh, Euroopa Liidu programm sotsiaalse muutuse ja innovatsiooni äh, programmiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see on, praegu on aeg selleks, et luua väärikad äh, elu- ja töötingimused, võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. suur aitäh! üldine märkus. ja võib-olla võiksime hiljem rääkida detailsemalt sellest, kui palju progressi on saavutatud progressi programmiga. aga minemata siin nüüd rohkem detailideks, detailidesse, annaksin sõna Euresi kõneisikule suur aitäh, proua Tenatagral. suur aitäh, et kutsusite meid siia ja annate sõna nendel teemadel. meie jaoks oli küsimus, milline on selle ettepaneku lisaväärtus mitmeaastases äh, raamdokumendi äh, kontekstis ootasime täiendavat informatsiooni selle kohta, aga siiamaani ei ole ma neid detaile küll veel näinud. niisiis, me ei saa päris täpselt aru sellest lähenemisest. meid natukene üllatab see, et me kasutame kõik sotsiaalse innovatsiooni terminit me püüame aru saada, mis selle taga on. ja üks esimestest asjad, mida me ETUC-s püüdsime teha, on vaadata sotsiaalse innovatsiooni sisu käib väga suur vaidlus selle üle, samal ajal toimub ka debatt spetsialistide vahel, akadeemikute vahel ja ühel hiljutisel koosolekul ETUK-i ja Euroopa Keskpanga vahel toimus debatt Euroopa sotsiaalse mudeli üle. ja me peame selle debati nüüd fookusesse võtma. ja tegelikult üle Euroopa toimuvad aktsioonide päevad, nii et saame uuesti selgelt välja öelda, millised on meie väärtused, vaadata, millised, milline eelarve meile on selleks, et viia läbi programme Euroopa Liidus. Euroopa Liidu toetusega nendele programmidele tulen konkreetselt programmide endi juurde tagasi. teema on ka partnerluse põhimõte. ehk siis tugevdatud partnerluse põhimõte on ju olemas käitumiskoodeks. aga siiamaani hästi defineeritud partnerlust meil ei ole, isegi kui õnneks sotsiaalpartnereid küll mainitakse. see on põhimõte, millest peame kinni pidama. ning EURES-i teemal. olen olnud seotud Euresega seoses minu tööga Etukis. ja kuivõrd ametiühingute liikumine me saime kaasa Eurasi äh, võrgustiku, esimesed on siis äh, töötajate ühendused, siis tulid teised juurde, tänaseks on meid kakskümmend üks, äh, liitusid tööturu osapooled, uurimiskeskused, aga teatud mõttes oleme seisukohtadest taganenud ehk kui me jõuame sinnamaale, kus äh, asja üle, äh, kus peaksid kokku saama tööturu osapooled, siis tegelikult on paljudest põhimõtetest taganetud. ehk siis partnerlus on väga-väga oluline. siin ettepanekus, globaalses ettepanekus ei ole mitte mingisugust kahekiiruselist Euroopa ehk siis tulevikus Euroopa sotsiaalrahastu, mille eesmärk on toetada hõivatust ja mobiilsust. ka EURES-i tegevuse tugevdamine ja siin räägime piiratud äh, partnerlusest, meie jaoks on pluss, sest siin on tegemist põhimõttega, mis on nende Euroopa sotsiaalrahastu põhimõtetega koos, kooskõlas. Euroopa kokkulepped on meil sõlmitud, nii et siin on küsimus selles, et loome asjaomaseid organeid sotsiaalkindlustuse ja maksustuse alal, tööhõiveseaduse alal mis peaks ka öö, äh, olema Euroopa Liidu töötajate jaoks ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia seda mobiilsust muidugi toetab. ehk selle programmi raames püüdsime identifitseerida, milline, millist rolli mängib EURES. andmebaasid, andmebaasidega ja koosolekutega, mida koordineerib komisjon Äh, samamoodi koolitus. ja nõustajad, kes aitavad neid. küll aga meil on teatud probleeme arusaamise äh,, äh, arusaamas, kuidas taolised tegevused jaotuvad, kuidas neid äh, tükeldatakse, jaotatakse, samuti mis puudutab eelarvet. vastavalt komisjoni ettepanekule praegune eelarve, see on siis see iga-aastane eelarve, mille parlament heaks kiidab. Neid ridu kasutatakse Euroopa koordineerimiseks nendes programmides hetkel tähendab eelarveliste ressursside puudumine seda, et osad sotsiaalsed programmid lükatakse lihtsalt tagasi erinevate järelevalvekomisjonide poolt. meil on vaja selgitust, suuremat selgust sest me tahame, et kogu ERS-i projekt öö, äh, kataks kõiki neid öö, äh, väiksemaid projekte. ja et seda finantseeriks Euroopa Sotsiaalrahastu. Euroopa Sotsiaalfond loomulikult ei saa neid finantseerida, aga siin on väga palju tehnilisi detaile, mis tuleb ära lahendada selleks, et jõuaksime mingisugusegi lahenduseni see on põhiline probleem. Eurasi reegel piiriülestes part-, piiriüleses partnerluses. üheks missiooniks on parandada sotsiaaldialoogi. püüame seda versiooni veel uurida see on jätkuvalt äh, põhiliseks eesmärgiks piiriüleses partnerluses, töötades käsikäes tööhõiveagentuuridega. Euresi võrgustik mainib ära ka tööhõiveteenuseid. see loomulikult on selle küsimuse väga oluline aspekt, tegemist ei ole eraettevõttega. niisiis tuleb kaasata siin kõik need erinevad organid minu arvates ei ole korrektselt antud hinnangut sellele, eh, mida progress on siis eh, saavutanud, ehk siis projekt nimega Progress on saavutanud. millist edasiminekut on saavutatud mobiilsuses, väljaõppes mis puudutab kolmandat teemat. siis Jeremy ja Jasper on meil olemas instrumendid, millega finantseerida VKE-sid ja anda mikro rahastamist väiksematele ettevõtetele me peame uurima, milline on seos selle küsimuse erinevate aspektide vahel. ja kokkuvõttes see ongi kõik, mis mul öelda on. suur aitäh ja nüüd annan sõna kokkuvõtete tegemiseks esimese vooru kohta. Daniel, sa Danielile, kes räägib meile mikrofinantseerimisest ja turundusettepanekutest, vähemalt nii nimetaksin mina seda. ja anna siis sõna kõnelejale, kes asendab härra Molenaari aitäh selle sõna äh,, sõnavõtu võimaluse eest. härra Molenaar on grippi jäänud, tema siia tulla ei saanud. sain sellest teada täna hommikul kell kümme, nii et väga palju ettevalmistusaega mul ei ole. jätkates kolleegi kommentaaridega, siis pean ütlema, et me oleme äh, oleme täpselt samasuguses olukorras oma ettevõttega, ma ei saa tegelikult täiendavust kommenteerida, aga kui ma vaatan äh, välja pakutud mikrofinantseerimist ja võimalust väikeettevõtetel saada finantseeringut, siis ma olen väga rahul sellega. kõigepealt tervitame tööhõive loomise potentsiaali, mis sellel programmil võib olla. loomulikult räägime me tööhõivest, ühest alternatiivsest äh, võimalusest, mis on siis olla kas iseendale tööandja või äh, ettevõtja, see on siis muidugi pikemaajalisem tööhõive, aga me tegeleme nende inimeste vajadustega, kes avastavad ennast olukorras, kus nad kas peavad hakkama iseendale tööandjaks, sest muid alternatiive neil ei ole, või hakata ettevõtjaks, äh, samal ajal töötades kusagil küll töötajana või ja nüüd teevad ka ise ettevõtjana tööd või siis inimesed, kes on sunnitud ettevõtlusse ehk nad on olnud kunagi kusagil tööl ja nüüd nad peavad hakkama ettevõtjaks, sellepärast et neile öeldi, et otsepalka nad saada ei saa. ühest küljest on siin küsimus finantseerimise võimalustest, mis väikeettevõtetel on eriti oluline, aga pean rõhutama, et see ei ole ainus faktor mis võib viia eh, iseendale eh, tööandja edu, eduni. finantseerimine on muidugi oluline, aga võimalus pääseda turule, teadmised, mentoring, eh, teenused, nõustamine, ligipääs võrgustikele on samavõrd olulised, aga konkreetsemalt nüüd siis ligipääs finantseerimisele. meie arvates siin jätkatakse seda seisukohta, mida jätkati komisjoni mikrofinantseerimisfacility'ga äh, see on jätkusuutlikum äh, finantseering ettevõtjatele ja kui ma ütlen ettevõtjad, siis te ei pea mõtlema äh, tohutu jõulistest inimestest, vaid pigem nendest, kes on pärit haavatavamatest elanikkonnarühmadest, kes on sunnitud ettevõtjaks hakkama. lisaks finantseerimisele vajavad need inimesed ka teistsuguseid teenuseid, nagu näiteks nõustamine, mentorlus, äriarendusteenused mis ei ole selle organisatsiooni tegevuses, tegevuse all, mille eest mina siin räägin, sest meie tegeleme mikrofinantseerimisega, aga meie aitame nendel inimestel edukas olla ja ellu jääda. sellepärast, et kui me, kui te alustate uue ettevõttega homme, mingisuguse superlaenuga, äh, mis teile saite, siis te ei tähenda sugugi, et kolm aastat ega ettevõtjana ellu jääte. ehk me tahaksime rõhutada vajadust tugevdada sünergiat ja koordinatsiooni olemasolevate mehhanismidega, mis meil on olemas Euroopa Sotsiaalfondis nii riiklikul kui Euroopa tasandil, tagamaks seda, et iga ettevõtja pääseb mitte, ligi mitte ainult finantsile, vaid ka tugiteenustele, mis võimaldavad tal selle tegevusega alusta, alustada, arendada ja ellu jääda. see on eriti oluline ja isegi kui ettepanek sisaldab enna, endas nõudmisi või vajadusi et iga mikrofinantseerimise pakkuja peab tegema tõsist koostööd taoliste teenuste pakkujatega, siis meie, meie arvates on vaja enamat, vaja selleks, et diskrimineerimist vältida. kui ma räägin Euroopa mikrofinantseerimisvõrgustiku äh, nimel, siis ma räägin väga kireva seltskonna nimel, siin on äh, vabaühendused, pangad äh,, Äh, laenuhoiuühistud ja kõik muus, muud institutsioonid, see kaugeltki ei ole selline ühtne harmoniseeritud rühm. aga nende peamine ühine nimetaja on see, et nad töötavad haavatavate elanikkonnarühmadega, keda reeglina traditsiooniline pangandussektor ei ole nõus teenindama. tänu sellele, milline on nende riskiprofiil, milline on nende krediidikäitumine olnud või ol olematu olnud eks selles mõttes me anname, oleme sellisel telje, mis annab mitte ainult jätkusuutliku finantseerimise taolistele tegevusele, mikrofinantseerimise võimalusi, aga see lahendab ka suutlikkuse äh, me aitame ka mikrofinantseerimise pakkujate enda suutlikkust äh, üles ehitada. kuigi meil on terve hulk programme paigas, mitte erinevate instrumentide kaudu, tundus meile siiski, et ära teha on võimalik veel väga palju. põhjus miks institutsionaalse võimekuse ülesehitamine on oluline, on see, et ühest küljest me näeme, et on palju-palju suurem nõudlus taolise finantseerimise järele uute tegevuste kaudu. teistest, teisest küljest organisatsioonid, kelle nimel ma räägin, ei tule nad selle nõudlusega toime, sest nad ei ole piisavalt küpsed. maksimaalselt on nad töötanud kümme aastat ja reeglina ei ole neil ka piisavat varustust, neil ei ole mahtu selleks, et kasvava nõudlusega toime tulla. eks see suutlikkuse küsimus on väga, väga spetsiifiline. tahaksin lisada ka veel seda, et välja pakutud instrumendid on meie sil-, äh, mis lisaväärtusega. me väga rõhutame seda asja, et nad on äh, tsentraalselt juhat-, juhitud, siia me, siiamaani pidime me suhtlema kolme-nelja erineva peadirektoraadiga ja me tahaksime ikkagi ju, suhelda ühe ametiga, ühe kontoriga, kas me räägime finantseerimis, äh, suutlikkuse arendamisega, ähm, tugiteenuste pakkumisega, mis iganes. ma ei tea, kas nende telgede kokkupanemine ülejäänud äh, kahe osaga programmist on äh, globaalsest seisukohast võttes soovitavam, aga meie arvates on sünergia oluline ja seetõttu tervitame seda, et see on suurema programmi osa. sest reeglina mikrofinantseerimine pigem jääb kõrvale, ta ei ole finants, ta ei ole sotsiaalteema, et meie tahaksime olla osa millestki suuremast ja võimaldada sünergial vilja kanda. mis on need kaasnevad teenused, mis on üsna olulised väikeettevõtetele, uusettevõtetele üleüldiselt? meie arvame, et on võimalik teha palju enamat ära, et tagada seda koostööd mikrofinantseerimise institutsioonide ja äritoetus ettevõtete vahel. seda tuleb teha riiklikul tasandil aga me tahaksime siiski rõhutada vajadust teha rohkem tööd selles valdkonnas ja meie arvates eh, keskne juhtimine Euroopa tasandil võiks siin abiks olla. lõpuks tahaksime puudutada eh, mikrofinantseerimise aspekti sotsiaalset, sotsiaalses ettevõtluses ja me tahaksime võrrelda siin õunõunte ja pirne pirnedega, sest mikrofinants, finantseerimise pakkujaid võib, äh, neid võib näha ise sotsiaalsete ettevõtetena. Nad on sotsiaalselt orienteeritud, nad on jätkusuutlikud institutsioonid, kes töötavad äh, turureeglite kohaselt, nii et selles mõttes on nad nagu äh, eeskujudeks, ise, olles ise sotsiaalsed ettevõtjad. aga samas ei või neid näha ta ka sotsiaalseid ettevõtteid tulevikus on võimalik finantseerida innovatiivseid asutusi, uute ideede finantseerimine ja põhimõtteliselt mikrofinantseerimisasutused ei ole suutelised tegelema suurte organisatsioonidega, nad on loodud selleks, et tegeleda väikeste asutustega. see on asi, mis tuleb selgelt, siin tuleb selgelt vahet teha. meie seisukohast me tahaksime toetada omapools-, äh, rõhutada omapoolset toetust mikrofinantseerimisele ja sotsiaalse muutuse programmile, sest see tegeleb kahe probleemiga mis on olnud probleemiks juba pikka aega, ühest küljest, et oleks jätkusuutlik finantseerimise allikas, mis võimaldaks luua uusi ettevõtteid ja uusi töökohti tulevikus Euroopas. ja teisest küljest äh, suutlikkuse ülesehitamine meete, mis võimaldaks äh, stabiliseerida nõudlust ja tööd. meil on paar äh, remarki ka detailide suhtes, kui me vaatame välja pakutud eelarvet sada kaheksakümmend neli miljonit on välja pakutud, sellest umbes kaheksakümmend miljonit läheb mikrofinantseerimisele, seda äh, summat peaks võimendama viis korda, ehk siis peaks tekkima sellest viiesaja miljoniline äh, laenuvõimalus, kui me vaatame praegust mikrofinantseerimist, siis see on tõeliselt ambitsioonikas, kaks-kolm korda võimendust oleks mõistlik kaheksa miljonit eraldatakse institutsioonide suutlikkuse ülesehitamisele ning arvestades seda, et viiskümmend on see, mida peaks seda toetama, siis meie arvates see summa on suhteliselt väike. tõenäoliselt kakskümmend kuni kolmkümmend institutsiooni on see, ähm, on see arv, mida toetada saab. tõenäoliselt siin tuleb aga detailselt maalt see asi läbi töötada viiekümne tuhande mikrolaenu väljaandmine selle finantseerimisskeemi alal, see on väga-väga oluline. see on suhteliselt tagasihoidlik eesmärk, see tähendaks et, et kümne protsendi võrra kasvaks praegune mikrokrediitide andmise maht. nii et mina arvan, et siin võiks olla ambitsioonikam. sest meie oleme need, kes seda sektorit finantseerivad ja eraldavad raha tulevikus. üldiselt me tahaksime kaaluda seda ükskõik, kuidas töötavad teised selle programmi komponendid, me tervitame seda ettepanekut vähemalt mikrofinantseerimise jaoks ja meie arvates tegeleb see selle sektori peamiste vajadustega, aitäh. Euh, suur aitäh. nüüd äh, avan arutelu ning äh, kõigepealt saab sõna proua Chartier ja pärast seda proua Lincolns proua Maris Chandier. suur aitäh, lugupeetud proua esimees, selle eest, et te selle kuulamise korraldasite ja tänan ka meie külalisi selleks, et nad tulid siia oma analüüsi meiega jagama. ma ei pöördu tagasi asjaolu juurde, et kriis on sundinud äh, meid olema veelgi tõhusamad, kui me räägime sellest, kuidas äh, me järgmiste programmidega tegeleme. aga esimene küsimus, äh, mille ma tahaksin meie küsimustele esi-, külalistele esitada, puudutab eesmärke kas kõik siinolijatest on nõus poliitiliste eesmärkidega, mis paika on pandud, ehk siis teiste sõnadega eh, integratsioon tööturul ühelt poolt ning eh, vaesuse vastane võitlus teiselt poolt? kas eh, selles osas võime ühel nõul olla ja siit jõuame me edasi teise küsimuse juurde. loomulikult te kõik olete öelnud, et Eh, tegemist peaks olema sotsiaalse partnerlusega, eh, mida lihtsalt eh, ei mainita, vaid mida ka määratletakse. kui kaugele tahaksite teie minna sotsiaalpartnerluse määratlemisega? ma arvan, et me peame väga selgesõnalised selles küsimuses olema siin Euroopa Parlamendis on meil teatud töötamismeetod või viis, aga liikmesriikidel on ka teatud meetodid või viisid, kuidas nende küsimustega tegeleda. kui kaugele te minna tahaksite, kui me läheme liiga kaugele, kas see ei võiks ähm, teatud hetkel äh, probleeme põhjustada? kas meil on vaja ka suuremat paindlikkust, ma lihtsalt tõstatan siin need küsimused. ja kolmas küsimus, äh, mille ma tahaksin teile esitada, on järgmine kas me peame selgelt vahet tegema meetodi ja minu jaoks on sotsiaalpartnerlus toimiv meetod, äh, midagi, mis peaks olema äh, tavapärane ja loomulik. Äh, või on siin eesmärgiks ka keskenduda projektidele, sellepärast et äh, lisaks arvude pärast äh, võitlemisele on äh, projektide küsimus koha peal väga oluline, kuidas me siis meetodist liiguksime edasi tegelike tegevusteni, mis on seotud tegelike projektidega koha peal? lisaks on veel üks äh, asjaolu, mida minu arvates ei ole piisavalt veel äh, välja toodud ja nimelt koolitusküsimus selle kõige taustal. koolitus erinevates struktuurides tagamaks, et äh, me saame suurema mobiliseerimise suunas liikuda ja viimane küsimus, mille ma tahaksin teile kõigile suunata, on järgmine. selles uues strateegias tahaksime me näha meetodeid ja meetmeid, millel on ka mõju Eh, milliseid eh, meetmeid eh, võiks teie arvates kasutada selle eesmärgi saavutamiseks, kuidas oleks võimalik seda strateegiat hinnata võrreldes nende eesmärgidega, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on paika pandud. proua Kingakens, mul on mm, küsimus ekspertidele, ühest küljest ma olen nõus sellega, et sotsiaalne muutus, innovatsioon on väga head asjad, aga Äh, tegemist on siiski samade programmidega, mis meil on olnud äh, eelneval perioodil ja tegelikult äh, mina siin väga palju innovatsiooni ei näe. enam-vähem selge on see, et innovatsioon seisneb selles, et selle, nende kolme programmi jaoks on vähem rahalisi vahendeid kui varem. tõsi võib olla see, et Eh, rahalised vahendid eh, ei ole eh, väga väikesed, näiteks mikrorahastusvahendi jaoks ja tegelikult eurosi vahendid tuleks viia teise nii-öelda vihmavarju alla, ESF-i alla. ma ei ole kindel, kas see on õige lahendus või mitte et me erinevad programmid ESF-i alla toome toiduabist äh, alustades ja lõpetades teiste programmidega Äh, see on minu kommentaar siis, aga minu küsimus on seotud rohkem äh, mikrorahastamise vahendiga. nii palju, kui mina olen asjast aru saanud äh, ja ma olen jälginud programmi päris algusest peale, siis see on erinevates riikides erinevalt arenenud, ka regulatiivraamistik on erinevates riikides erinev. ja seetõttu arvan ma, et võib-olla oleks kasulik või vajalik ähm, teatud viisil viia edasi ka neid regulatsioone, neid määruseid, selleks, et eh, teha need regulatsioonid eh, paremini kättesaadavaks eh, potentsiaalsetele klientidele. potentsiaalsed kliendid on ka väga erinevad see sõltub erinevates riikides selle mikrorahastusvahendi ajaloost ja arengust. ehk siis küsimus ei ole selles, kas rahalised vahendid on piisavalt või mitte. Ehm, ja äh, ma tahaksin teada, äh, kuidas teie äh, suhtute sellisesse regulatiivsesse aspekti äh, selle mikrorahastusvahendi raames? ma tahaksin mainida ühte väga innovatiivset programmi, mis on väga tihedalt seotud mikrorahastusvahendiga Äh, need on algatused, äh, mille eesmärgiks on luua online platvormi, kus äh, eraisikud saavad ähm, laenata raha mikroettevõtjatele ja selgus, et sellised algatused, mis on väga innovatiivsed, ei ole kättesaadavad Euroopa Liidu paljudes riikides äh, esmane jaoks on tegemist ressurssidega, mida mõeldud just kolmandatele riikidele, kolmanda maailma riikidele. Mil määral teie arvates võiksid sellised regulatiivsed äh, muudatused aset leida, mis võiksid panustada mikrorahastuse arendamisele just Euroopa Liidu siseselt? Äh, see on väga tihedalt ka seotud regulatiivraamistikuga. suur aitäh! aitäh! minu ülesandeks on eh, väga hoolikalt ka kella jälgida, eh, see ei ole mm, alati väga lihtne ülesanne, ma hakkan nüüd juba veidi muret tundma meie aja pärast ja seetõttu ma palun eh, inimestel võimalikult lühidalt teha, järgmine kõneleja palun. proua Schröter, piirdun kolme lühikese punktiga, mis on siis küsimused meie ekspertidele proua Steinrück juba ütles, et variraportöörid on teinud äh, selle teemaga põhjalikku tööd. ja me oleme kokku leppinud, et me soovime selles programmis äh, rakendada partnerluse põhimõtet. seega komisjon ei tegutseks äh, päris üksinda, vaid meil oleks Euroopa tasandil tegutsemine. programmide sihtgruppide katusorganisatsioonid siis äh, saavad anda oma panuse nii rakendamisesse, väljakujundamisesse kui ka kontrolli, mis neid programme puudutab. ja et see kõik oleks võimalik siis ähm, programmi eesmärgist äh, sõltumata peaks meil äh, olema teatav äh, komitee, mis selliseid tööd juhiks, nii nagu meil on Sotsiaalfondi puhul ja kuidas te sellesse suhtute? edasi ametiühingud, EURES-i üleviimine Sotsiaalfondi, sellest ma ei saa päris hästi aru, sellepärast et äh, Eurasil on ju piiripartnerlus ja teatavad omad äh, platvormid ja sellel tasandil tehtud töö on end õigustanud ja samas äh, sotsiaalfondi rakendatakse ju riiklikul tasandil. kolmas punkt puudutab reserve oleme arvamusel, et need on olulised, kuna vahetevahel äh, tuleb äh, ette vajadust äh, mõne innovatiivse pilootprojekti järele, selle võimaluse me soovime komisjonile jätta, aga sellised algatatavad pilootprojektid kindlasti peaksid arvestama sellega, et riiklik on kõik, tasand on kõige parem tasand, kust koguda näiteks äh, sotsiaalfondiga seotud kogemusi ja sotsiaalfondi määrus ka ütleb välja omad seisukohad tõhusa rakendamise kohta, tahame paika panna ka selle, kuidas regu-, äh, reageerida võimalike kriiside korral, mis ei ole ette ennustatavad ja kuidas tagada kõige parem parlamendikomisjoni koostöö suur aitäh, proua Haakin, siis härra Deli. Äh, suur aitäh, ma teen väga lühidalt, sellepärast et äh, mõned minu küsimused on juba ära küsitud me oleme juba tõstatanud äh, osaluse küsimuse ja partnerluspõhimõtte küsimuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasatuse küsimuse. Äh, proua Schröter ja üks kolleeg veel tõstatasid selle küsimuse. minu küsimus on sarnane sellele, millised on teie mõtted selle kõigega seoses ja kuidas seda kõike tõhusalt hallata? teine küsimus puudutab mikrorahastamist äh, ja sotsiaalettevõtlust erinevused kahe selle aspekti vahel. meil on äh, täna olnud äh, põhjalikud arutelud äh, selles küsimuses pärast variraportööride kohtumist, ma tahan proua Steinrücki selle eest ka tänada, ehk siis nende kahe nähtuse vaheline erisus, milline see teie arvates on? kas need kaks asja on teineteist täiendavad teie arvates või nendega tuleks tegeleda ähm, selliselt, et kasutatakse erinevaid mehhanisme? Te rääkisite ka Äh, mikrorahastuspakkujate suutlikkuse suurendamisest. Äh, Jeremy on vist programm, äh, kui ma ei eksi, mis selleks edutatud on, igal juhul seda peab kontrollima, aga ma arvan, et me peame kindlasti potentsiaalsete kasutajate suutlikkuse suurendamisega tegelemine Te äh, ütlesite, praegune eesmärk on üsna madal, milline on teie äh, arvates ambitsioonikam eesmärk siis ja äh, järgmiseks, kui vaadata eraldisi erinevatele äh, telgedele, äh, siis äh, kui te tahaksite midagi muuta, siis millise, mida te muuta tahaksite ja kuidas te seda teha tahaksite? härra Dali ja siis härra Bülow. Äh, suur aitäh, lugupeetud äh, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, äh, mis äh, siin valdkonnas on ära tehtud, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma olen nõus äh, sellega, et me, see ei ole normaalne olukord, et meil ei ole hindamisi Ehm, me oleme saanud kolmesaja leheküljelise äh, hindamisaruande inglise keeles progressi kohta ja me ei ole teiste programmide kohta saanud seda raportit ja see on väga keeruline olukord, kus tööd teha. teiseks, ma olen nõus sotsiaalplatvormiga, kui te ütlete, et ärgem unustagem vaesuse aspekti, sellepärast et äh, tööhõive ei äh, lahenda alati vaesuse vastast, vaesust, me peame vaesusvastasesse võitlusesse tooma sisse ka teised elemendid mina tahaksin teada, äh, mida teie peate silmas sotsiaalse innovatsiooni all, kuidas teie sellest aru saate, millele me peaksime selles valdkonnas keskenduma? Äh, seda sellepärast, et tänapäeval räägivad äh, kõik sotsiaalsest innovatsioonist. mida see tegelikult siis tähendab? teine küsimus, äh, ma olen nõus sellega, et me peame kaasama sotsiaalmajanduse mikrorahastamise valdkonda, aga probleem seisneb selles, et tekstis öeldakse või räägitakse sotsiaalettevõtlusest, mida see tähendab, mida see konkreetselt tähendab, teie teete selles valdkonnas tööd ja ma arvan, et sellega ma piirdungi, ma esitasingi juba kolm küsimust härra Pulon järgmiseks. suur aitäh, proua esinaine! ma tahaksin tänada tänaseid kõnelejaid ja proua Steinrücki, kes selle raportiga äh, tööd teeb ja kes on äh, väga head tööd teinud ja äh, variraportööride kohtumisi ka väga hästi juhtinud. võttes arvesse seda, mis juba öeldud on, olen ma täiesti nõus sellega, et tööhõive ei ole ainus viis, kuidas saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja ma olen täielikult nõus ka sellega, et Äh, on äh, teatud sünergiaid, äh, kui me räägime sellest, kuidas tööhõive ja muude sarnaste küsimusega, raviteenustega, elamumajandusega tegeleme. kui vaadata partnerlust vabaühenduste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna vahel, siis kas meie külalised usuvad, et selliseid seoseid tõesti kohapeal ka tehakse, kuidas sellist partnerlust nüüd ähm, defineerida, kui me räägime partnerlusest kohalike esindajatega, kui me vaatame eelarvet, siis ma ütlen, et üldiselt olen ma nõus äh, praeguse asjade käiguga, võib-olla me peaksime keskenduma äh, tööhõivele ja muudele asjadele, mida kohalikul tasandil tehakse, selle asemel, et äh, keskenduda mobiilsusele, mis minu jaoks näib äh, olevat olulisem teema, kui me räägime piiriülestest küsimustest, aga see ei ole nii oluline teema, kui me räägime mm, juurdepääsust töökohtadele üleüldiselt. juurdepääs rahale on väga oluline. VKE-d on need, kes loovad kõige rohkem töökohti, aga paradoksaalne olukord on selles, et, seisneb selles, et väga paljudel VKE-del üle juurdepääsu mikrorahastusele ja kui me vaatame innovatsiooni, siis eh, me peame selle valdkonna kindlasti väga selgelt defineerima. ja eh, samas eh, me võib-olla peame lõpuks ümber määratlema selle, mis on sotsiaalselt vastutusrikas ettevõte kui selline. me peame arvestama ka ettevõtluse äh, rahalist külge, selle äh, tootlikkust äh, Äh, kas äh, meie külalised on selle mõttekäiguga ka nõus? mõned inimesed on rääkinud äh, segunemisest, aga ma arvan, et pigem me peame rääkima erinevate abiliikide ümbergrupeerimisest nende programmide all näiteks kui vaadata seda, mida me teeme sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas ja mujal, Eh, siis eh, ma arvan, et eh, see on väga oluline, kui me räägime liikuvusest ühisturul. ja nüüd veel lõpetuseks mõned küsimused. kõigepealt, kui me vaatame hindamist, milline on teie seisukoht, kuidas me saaksime tagada seda, et meil toimuks ka mikrorahastuse saajate hindamine? me peame arvestama sellega, et meie äh, äh, raha, äh, mikrorahastuse saajad on väga erinevad oma taustalt ja seetõttu me peame seda arvesse võtma ja lõpetuseks ma tahaksin teada, et meie oleme siin rääkinud ühtekuuluvusfondidest, mida ei ole raha ära kasutatud või mida ei ole meile eri, eraldatud, see võib kuuluda küll eelarvekomisjoni pädevusalasse, aga äh, kas me ei võiks omalt poolt tulla äh, välja ettepanekuga, et äh, kasutamatud raha ühtekuuluvusfondist eraldatakse muudele projektidele, mis on selle teemaga seotud? suur aitäh, raportöör, kas te soovisite ka sõna võtta? ei? jaa, siiski, palun ja suur aitäh! Need küsimused, mis siin esile tõusetusid, ähm, on lisandeks ähm, sellele, mida me juba siiani oleme ka arutanud, ähm, mul on mõningaid küsimusi siin äh, diskrimineerimise kohta ja võrdsete võimaluste kohta, mille esitab Conny Reuter äh, Need ei ole praegu progressis kaasatud, aga varem äh, olid. Äh, mida arvate teie sellest, et nüüd on need erineva programmi all? täna hommikul me jõudsime seisukohale, et me peame seda teemat kindlasti äh, meeles pidama. teine mm, küsimus Connie Reuterile jällegi Äh, millised äh, on need olulised punktid, mis nüüd on progressist välja jäetud, mis varem seal sees olid, äh, mis on need asjad, mida me tegelikult uue programmi raames ei tohiks silmist lasta? härra Sõõrusaari tahaksin öelda järgmist, mis puudutab sotsiaalse ettevõtluse alaprogrammi, siis me vaatame uut programmi, uut arengut. milline on teie seisukoht Ehm, millised peaksid olema selle äh, programmi eesmärgid, komisjoni ettepanek on väga ebaselge selles valdkonnas. Ehm, millised on teie arvates realistlikud krediidimäärad äh, ja kui suuri summasid selle programmi jaoks tuleks äh, assigneerida selleks, et me saaksime edu saavutada, aitäh! suur aitäh! Äh, minu ettepanek on nüüd selline, et äh, me anname sõna meie külalistele vastupidises järjekorras kui varem, niisiis saab kõigepealt viieks minutiks sõna härra äh, Sorossal. suur aitäh! väga palju küsimusi, kõigepealt mis puudutab reguleerimist, regulatsiooni tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, kui me räägime mikrorahastamisest Euroopas ja reguleerimise puudus on tõsine suureks probleemiks erinevates liikmesriikides on olukord erinev äh, mõnikord vastutavad selle kõige eest äh, keskpangad, mõnikord äh, ministeeriumid, mõnes riigis vabaühendused, mõnes riigis toimub kogu see tegevus vaakumis, mida sallitakse, talutakse, mõnes riigis on see kõik väga reguleeritud ja nii edasi. tõesti, tegemist oleks suure sammuga edasi, kui me Äh, suudaksime äh, nende asutuste äh, tegevust tõhustada, see oleks väga hea, kui meil oleks ühtlustatud regulatsioon me peaksime kindlaks määrama selle, mida endast mikrokrediidipakkuja endast kujutab, mis see organisatsioon üleüldse on ja nii edasi ja loomulikult äh, on regulatsioon alati väga keeruline küsimus, sellepärast et äh, me ei taha summutada innovatsioonipotentsiaali, aga äh, harmoniseerimine aitaks meid kindlasti edasi tegemist on suure komistuskiviga, mis seda sektorit tagasi hoiab tema arenguteel. mis puudutab nüüd uusi algatusi, siis meie leiame, et eh, sellel on, see on tulevikumuusika, praegusel hetkel me sinna veel jõudnud ei ole. väga keeruline on eh, eh, tuua kokku või panna kokku potentsiaalne projekt Äh, suure hulga potentsiaalsete rahastajatega. sotsiaalmeedia või online-tegevuse puhul on see võimalik, aga me ei tea, äh, kuidas äh, kõik need nii-öelda pusletükid kokku panna. seda põhimõtteliselt saab teha, aga me ei ole veel sinna jõudnud, et seda suuta teha ma arvan, et see on eh, osa sotsiaalse innovatsiooni agendast meie valdkonnas, me peame eksperimenteerima selles vallas. me ei ole veel eh, oma tee lõppu jõudnud, aga me arvame, et eh, kaasrahastamine aitaks siin kaasa ja Äh, aitaks vabastada ressursse selleks, et äh, aidata äh, mitte väga klassikalise lähenemisega ettevõtjaid. mis puudutab juhtkomiteed, mille võiks luua selleks, et programmi juhtida, siis meie arvates on see väga hea mõte. me toetame seda kindlasti omalt poolt, millest siin veel räägiti. kui vaadata mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse vastastikust täiendavust, siis Äh, ma olen äh, valmistunud ette äh, teksti selles küsimuses, aga kümnest minutist jääb liiga väheks. põhimõtteliselt on kolm peamist mõtet, mille ma tahaksin välja tulla. mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus on kaks täiesti erinevat asja. üks on mikrorahastamine, mis siis puudutab väikeste mõtete või väikeste ettevõtete rahastamist ning teine puudutab uute organisatsioonide rahastamist. üks aspekt tegeleb organisatsioonidega, teine aga inimestega aga neil on siiski kattuvaid punkte. näiteks ütleme, et mõnel inimesel on uus mõte, eh, eh, mis kuulub sotsiaalse ettevõtluse alla, võib minna eh, mikrorahastusasutuse juurde ja saab raha sealt. Mm. ja siis see mõte kasvab ja ta ei saa enam minna selle mikrorahastusettevõtte juurde, kuna see ei suuda pakkuda piisavalt suuri rahasid sellele ettevõtjale ehk siis äh, äh, äh, ühine punkt on siis, kui see mõte on väike, ettevõtlus on väike, aga kui see ettevõtlus kasvab, siis enam ühiseid katvaid punkte ei ole mikrorahastusettevõttega. edasi, meie arvame, et sotsiaalküsimuste tege-, sotsiaalküsimustega tegelemine sotsiaalse ettevõtluse läbi on väga hea asi, seda on tehtud järjest rohkem ja rohkem, seda tehakse Äh, erineval viisil, äh, mida on raske ühe mütsi alla tuua. Äh, mina teen tööd ühes vabaühenduses ning pidevalt mõeldakse, kuidas uut raha ettevõttele genereerida ja Äh, mõõdakse omavahendite genereerimisel äh, teeni, teenuste pealt, mida saaks turustada. ja minu jaoks äh, läheb see asi sotsiaalse ettevõtluse mm, kategooriasse. tegemist ei ole tüüpilise projektiga, tüüpilise ettevõtjaga, vaid veidi erineva ettevõtjaga, mis samas kuulub selle dünaamika alla siiski näiteks äh, kui ma lähen panka ja püüan äh, finantseerida mehhanismi äh, selleks, et tegeleda investeerimisfondide sotsiaalse mõjuga, ütleme näiteks noorte valdkonnas, siis ma ei tea, kust alustada. aga kui tegemist on konkreetse investeeringuga, Äh, siis äh, peab mõtlema, kuidas äh, seda mõju hinnata, see on lihtsalt praegu üks mõtterünnak, aga väga oluline on edendada ettevõtlust selleks, et sotsiaalküsimusi edendada. see kõik on väga uus asi, aga see ei tähenda seda, et seda valdkonda ei peaks edasi arendama. mikrorahastus oli ka ühel hetkel uus nähtus, tuldi välja mõttega anda raha inimestele, kes pangast raha ei saa, see oli uus asi, aga see on nüüd arenenud. mis puudutab nüüd muudatusi, mille me teeksime erinevate teegade puhul, siis nagu ma ütlesin, on see suutlikkuse suurendamise äh, raha äh, veidi väike, kui me tahame viitekümmet äh, organisatsiooni toetada ähm, ma ei ütle, et me peaksime seda summat äh, kahekordistama, aga me peaksime siiski olema ambitsioonikamad äh, minu arvates. ja ma arvan, et minu poolt ongi selles osas kõike ja nüüd sotsiaalne ettevõtlus, ähm, milline on meie seisukoht sellega seoses, meie leiame, et see on äh, arenev valdkond, äh, aga paraku me ei leia, et meie oleksime need, kes peaksime seda valdkonda arendama. mis puudutab hindamist, äh, siis väga keeruline on hinnata mikrorahastusprogrammide mõju, ma tegelesin sellega varemalt, aga kolm asja on äh, võimalik äh, mõõta, kõigepealt kui palju ettevõtteid luuakse, kui palju töökohti äh, luuakse ja kas need on jätkusuutlikud või mitte. ja aja jooksul saab vaadata ka seda, millised inimesed on nende ettevõtete taga ja nende töökohtade taga. suur aitäh, see on minu poolt kõik. La CES, madame Claude Denetter. suur tänu. ja nüüd järgmisena kõneleja Eurose nimel suur tänu teile heade küsimuste eest. ma ei saa niimoodi käigu pealt äh, kohe kõigile vastata, sellepärast et mul ei ole ka selleks piisavalt äh, aega, seetõttu piirdun ainult äh, mõne küsimusega. sotsiaalne innovatsioon, EURES, progress ja muud me teame, mis sotsiaalne innovatsioon ei peaks olema, nimelt see ei peaks endaga kaasa tooma sotsiaaltoetuste vähenemist ja Euroopa sotsiaalsüsteemi lõppu. ja loomulikult me teame ka, mida me tahame. näiteks me soovime seost sotsiaalsete tingimuslike aspektidega, ma rääkisin äh, makromajanduse sarnastest aspektidest seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja me soovime sotsiaalseid tingimuslikke aspekte, mis oleksid äh, seoses äh, sotsiaaleeskirjadega. oluline on ka, kuidas kasutada seda programmi sotsiaalse plaani äh, elluviimiseks. varem nimetati seda lihtsalt sotsiaalpoliitikaks, nii et siin on mitmeid elemente, millele mõelda. eelkõige tuleks äh, mõelda selle programmi sidususele võrreldes teiste programmidega. mis puudutab nüüd äh, eelarveid ja äh, muid rahastamisvahendeid, mis meil Euroopa Liidus on, siis tuleb lähtuda olemasolevast. mõnikord aga äh, kaotatakse selline üldpilt ära ja lähenetakse asjale liiga tükkhaaval. Õnneks parlament äh, siiski hoiab äh, asjadel silma peal ja tugevdab äh, prioriteete. kui prioriteedid silmist kaotada, siis diskussioonid äh, hajuvad ja muutuvad sisutuks ja sellel on ka oma mõju sotsiaalpoliitikale. ja nüüd ma tahaksin äh, pöörata tähelepanu partnerlusküsimusele, mis on meie organisatsiooni jaoks väga oluline. tähtis on ähm, tööhõive ja sotsiaalne kaasatus tööhõive on esmatähtis, äh, kuni ei äh, tõestata, et ilma tööhõiveta on võimalik ka ühiskonnas piisavalt sotsiaalselt kaasatud olla, aga loomulikult äh, tööhõive ei ole eesmärk omaette, kui sellega ei kaasne korralikku palka. me loodame oma töös ka teiste valitsusväliste organisatsioonide toetusele, toonitamaks, kuivõrd oluline on korraliku palga maksmine ja loomulikult tuleb äh, võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ka siis, kui tööhõive ei ole tagatud. me peaksime vähemalt pidurdama vaeste arvu kasvu, soovitavalt selle tendentsiga ümber pöörama ja loomulikult on äh, partnerlus siin väga oluliseks äh, kontseptsiooniks. siin räägitakse partnerlusest äh, komisjoni ja liikmesriikide vahel, aga meie mõistame partnerluse all kodanikuühiskonna poolset panust. on äh, mitmesuguseid partnereid, aga kõik see tegevus peab põhinema konkreetsetel reeglitel ja praegustest tõukefondidest ei piisa. meil on vaja selgelt defineerida äh, reeglid, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele ja meil on vaja defineerida ka konkreetsete partnerite roll, kaasa arvatud kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide roll. ja mis puudutab äh, tööhõivet ja sotsiaalset dialoogi, siis siinkohal on pädevad eelkõige just äh, sotsiaalpartnerid jumal paraku eksisteerivad sellised äh, tendentsid, mis tahavad äh, sotsiaalpartnerid kõrvale lükata, eriti tahetakse lahti saada ametiühingutest. ja seda just eriti majanduskriisi ajal. kriisiga kaasneb ka loomulikult tööhõive langus. sel nädalal just Belgias täheldasime seda, et äh, streikivad töötajad olid teatud äh, hoones, kuhu saadeti valvemeeskond, kes äh, siis vastavalt äh, võttis oma kontrolli alla hoone ja sõidukid. kui nüüd hakatakse uuendama sotsiaalkindlustust ja sotsiaalkaitset, siis kui me end ei kaitse, siis mingi hetk pannakse paika nii-öelda tagurpidi liikumine ehk siis minnakse pensionide kallale, mis on ometi ju riikliku süsteemi osad ja liikmesriigiti väga erinevalt paika pandud. lõpetuseks veel paar sõna Eurese kohta, mis on väga oluline. katuse organisatsioon ja suunav komitee on nüüd siin Eurosega seoses mängu tulnud, mitme teise programmi puhul ei ole sellist suunavat komiteed olnud. selles küsimuses peaks ka kehtima selge partnerluspõhimõte. ja mis puudutab Eurest, siis ei ole ju mingit vastuolu selles, kui me ütleme, et äh, EURES-i piiriülesed äh, aspektid võiks üle viia Euroopa Sotsiaalfondi. niimoodi oleks meil võimalik äh, edendada piiriülest partnerlust ja tugevdataks ka piiriülest äh, liikuvust, mis on igati õiglane põhimõte. Te ju teate, et äh, kuna teatavatest reeglitest ja eeskirjadest on puudus ja kuna liikuvus eeskirju tõlgendatakse erinevalt, eriti just hooajatöötajate puhul, ja erinevalt rakendatakse ka võrdse kohtlemise põhimõtet, siis äh, tekib lõppkokkuvõttes tööturu dereguleerimine ja järjest rohkem rikutakse töötajate õigusi. EURES äh, võitleb nende praktikate vastu. liikuvus peab käima käsikäes äh, sotsiaalsete aspektide tagamisega. suur tänu, härra Reuter. aitäh mulle sõna andmast ja üritan äh, kiiresti kokku võtta. meil on loomulikult äh, samad eesmärgid, äh, keegi ei ole selle vastu, et võidelda vaesuse vastu, see ära kaotada ja kes äh, meist oleks äh, sotsiaalse kaasatuse vastu. me ei räägi siin ainult sotsiaalsest äh, dialoogist, aga samas lõhe rikaste ja vaeste vahel järjest suureneb. ja arvud ei valeta. kuidas meil on siis võimalik kasutada sellist programmi ja keeruliseks küsimuseks on ka sotsiaalne innovatsioon. miks me räägime sellest ja ettevõtlusest? viisteist aastat on räägitud nendest olulistest mõistetest, me räägime siin äh, paindlikkust, äh, kindlusest, äh, me räägime äh, mitmetest teistest äh, innovatiivsetest mõistetest, aga kui ma sain komisjoni presidendilt kutse sotsiaalse innovatsiooni konverentsile, siis sisu puudutas elektriautosid hoopis ja tundub, et me ei saa aru, mis on sotsiaalne innovatsioon, meil on siin erinev lähenemine sellele sotsiaalne innovatsioon, sotsiaalsed tegevused tähendavad tööhõive tõstmist, töötuse vastast võitlust eelkõige just noorte ja sisserännanute seas. innovatsioon tähendab seda, et me ei korda üle neid programme uuesti, mis olid edukad kakskümmend aastat tagasi, vaid meil tuleb välja töötada uued, mis vastavad praegustele oludele ja sotsiaalne innovatsioon tähendab ka tõendipõhist sotsiaalpoliitikat. ja kui ma vaatan seda uut mõistest, siis tekib küsimus, et kas meie mineviku sotsiaalpoliitika ei olegi põhinenud mingitel tõenditel. ja nüüd on küsimus selles, et kuidas edasi liikuda konkreetsete küsimuste juurde, partnerluspõhimõte. võib-olla ma ei öelnud päris konkreetselt välja, mida ma mõtlen, aga partnerlus tähendab siis sotsiaalpartnerite kaasamist, aga ka sotsiaalse kaasamise aspekti, ma mõtlen siinkohal programmi arendamist, rakendamist, kontrolli ja hindamist. me oleme saavutanud palju edu programmiga Progress. seal on kasutatud ära võrgustikke ja ehitatud üles äh, võimekust. me peame kaasama kodanikuühiskonna üle kogu Euroopa Liidu, peame kaasama organisatsioonid, mis on innovatiivsed, vähem innovatiivsed, aga igal juhul see programm on tõesti olnud äh, meie jaoks äh, väga oluline ja edukas. proua Steinbrück küsis ka, et mida me arvame sellest, et diskrimineerimisvastane tegevus on progressist välja võetud, meie loomulikult seda ei tervitanud, sellepärast et ähm, diskrimineerimisvastane võitlus ja kaasatus käivad äh, käsikäes, te olete tulnud välja kaasamisteemaliste äh, soovitustega, mida on rakendatud tööhõivepoliitikas miinimumpalgaga seoses ja sotsiaalteenuste valdkonnas ja sellega kaasab loomulikult ka diskrimineerimisvastane tegevus nii tööturul äh, kui ka mujal ja loomulikult me soovime rakendada põhimõtet äh, sama töö eest sama palk. ja küsimus on nüüd selles, et kuidas äh, arendada seda programmi ja jätkata selle programmiga, et mitte kaotada ära progressi lisandväärtust. me soovime, et äh, tõesti äh, loodaks võimekus tulemaks toime sotsiaalsete vajadustega ja kui nüüd rääkida ettevõtlusest ja kui seda mõista tegevusena, mis võetakse ette sotsiaalses valdkonnas, siis äh, selle vastu me loomulikult ei ole, aga kui on tegemist lihtsalt äh, äritegevusega, puhtalt äritegevusega, siis seda ei saaks siia kaasata. meil tuleks eristada siin üldhuvi äh, aspekte ja muid aspekte. ja olid mõned konkreetsed küsimused veel näiteks proua Schröderilt. jaa näiteks seitsme aasta pärast äh, on võib-olla sotsiaalküsimused nii kaugele arenenud, et meil on vaja teatavaid äh, innovatiivseid lahendusi, aga tekib küsimus, kas sellega peaks tegelema Euroopa Komisjon või teatavad teised organisatsioonid, äh, ka kodanikuühiskond ja sotsiaalpartnerid, siis meil ehk on võimalik tõesti leida konkreetseid äh, lahendusi nendele eesmärkidele, mis meil on ühised. tänan. suur tänu. meil on kindlasti võimalus tulevikus selle teema juurde veel tagasi tulla ja teiepoolsed ettekanded kindlasti äh, tõid natukene valgust meie pimedasse tunnelisse ja raportöör kindlasti äh, võtab arvesse teie poolt öeldud äh, suheldes Euroopa Komisjoniga, sest siin on tegemist tõesti väga laiaulatusliku programmiga ju, millest me räägime. proua raportöör, kas te soovite veel sõna võtta ja kui, siis palun mitte väga pikalt, sest peame järgmise küsimuse juurde minema. suur tänu, esinaine. ma tahaksin äh, tänada raportööre ja vabandust, ettekandjaid ja küsimuste esitajaid tuli välja, kus meil on nõrgad kohad, millised äh, punktid on veel lahtised, milliseid aspekte tuleks äh, defineerida, nii et meil tulevikus oleks lihtsam tööd teha. mis puudutab äh, partnerluse põhimõtet, siis meil on kindlasti vaja kaasata sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskond, seda kinnitasid täna kõik üle. minu jaoks on väga oluline see, et eristatakse erinevaid programme EURES näitab, kuivõrd äh, põhjapanevad võivad olla mõjud, kui me teeme vigu programmide piiritlemises. mul on ka tunne, et äh, EURES äh, võiks olla osa Euroopa Sotsiaalfondist äh,, alguses ma arvasin nii, aga siis läheksid kaduma sellised aspektid nagu näiteks piiriülene koostöö, sellepärast et liikmesriikide prioriteedid on kohati erinevad, aga piiriülese partnerluse puhul peavad olema samad eesmärgid ja kui nendeni ei jõuta, siis äh, ei ole võimalik ka partnerlust läbi viia, aga samas see on väga oluline töövõtjate liikuvuse seisukohalt paljud äh, välismaal töötavad töötajad äh, teevad seda just äh, piiriäärsetes piirkondades. see on väga oluline aspekt, arvestades tööandjate ja töövõtjatega peetavaid läbirääkimisi täna suur tänu! niisiis äh, jätkame tööd. järgmisena vaatame läbi proua Steinrüki raporti projekti märtsikuus ja käesolevaga on see päevakorrapunkt ammendatud. ütlen head aega ja aitäh äh, selles voorus kõnelenutele ja tervitan järgmisi külalisi, kes võtavad äh, sõna Euroopa Sotsiaalfondi määruse teemal. kõigepealt annan sõna raportöörile, enne kui saavad sõna külalised ja raportööril on võimalik teha sissejuhatus teemasse. suur tänu, esinaine tahaksin kõigepealt tänada külalisi ja eksperte, kes täna pärastlõunal siia on tulnud ja tänan kõiki ka kolleege, kes äh, tunnevad huvi Euroopa Sotsiaalfondi vastu. Euroopa Sotsiaalfondi areng on ääretult oluline praegune arutelu ka näitas seda. üritati ühendada mitmeid äh, programme ja Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgid näitavad ka, et sotsiaalne ja kutsealane kaasatus on mõlemad väga olulised üks esimesi punkte, mille üle meil tuleks järele mõelda, on Euroopa Sotsiaalfondi tõhusus. ja tuleks pöörata tähelepanu ka läbiviidavatele projektidele. tuleb vastata küsimusele, kuidas meil oleks võimalik tagada sotsiaalset äh, tööalast äh, kaasatust ja samas ühendada see kõik äh, poliitikatega, mida viiakse läbi kohalikul tasandil ja meile eesmärgiks on suurema tõhususe saavutamine. edasi. Te kõik äh, kuulsite, et äh, makromajanduslik klausel mängib väga olulist rolli teatud valdkonnas, aga mitte tingimata sotsiaalpoliitikas, me tahaksime ekspertidelt kuulda, milliseid meetmeid nad peavad tõhusaks. ja kolmandaks. kuidas oleks võimalik äh, tõsta kõikide töötajate kutsealast pädevust, ükskõik äh, kas nad äh, on tööturul või sellest väljaspool. kuidas oleks võimalik tagada, et noored oleksid võimalikult kaasatud kõik fraktsioonid teevad tihedat äh, tööd nende küsimuste kallal. ja ma tahaksin, et sõna saaksid eksperdid võimalikult kiiresti, siis meil jääb äh, sõna, siis meil jääb rohkem aega küsimuste esitamiseks. ja esinaine annab äh, sõna kõigepealt Andreas Bartelsile palun äh, tutvustage ka, milliseid organisatsioone te esindate. suur tänu, ma sooviksin natukene rääkida Saksa perspektiivist. mulle öeldi, et ma peaksin rääkima sellest, mida me teeme seoses Euroopa Sotsiaalfondiga ja kuhu me soovime edasi liikuda. ma esindan äh, heategevusorganisatsiooni Arbeiter Wohlfahrt Saksamaal. me oleme üks suurimaid sarnaselt äh, Caritasele ja meil on üle miljoni äh, kaasatud äh, inimese ja ma ise olen kuusteist aastat olnud tegev selles valdkonnas. ja milline on siis olukord Saksamaal? Te teate, et äh, lisaks äh, föderaaltasandile on äh, meil kuusteist liidumaad Saksamaal ja igalühel on oma operatiivprogramm, nii et meil on palju alaprogramme ja heategevusorganisatsioonid on saanud äh, eraldi sotsiaalfondi, mis kannab ilusat äh, pealkirja Tagant tuul ehk siis saksa keeles Rückenwind ja see keskendub eelkõige just partnerlusaspektidele. me töötame välja mitmesuguseid äh, meetmeid, mis puudutavad äh, elukestvat õpet, edasiõpet äh, ja loomulikult väga oluline kõikide jaoks on see, kuidas planeerida oma karjääri tulevikus. kõige rohkem saavad kasu eakad, puuetega inimesed ja noored Saksamaal on olukord selline, et sotsiaalmajandus on üks suurima kasvuga majandusvaldkondi. demograafiline muutus puudutab kõiki riike. aastaks kaks tuhat kolmkümmend on meil vaja seitsekümmend viis protsenti rohkem töötajaid kui praegu. kust me nad võtame, ma ei tea. me küll kasvame, aga samas on äh, töötajatest puudus ja me peame arvatavasti arvestama ka tööaja pikenemisega, me teeme koostööd Saksamaa föderaalse tööministeeriumiga, sotsiaalministeeriumiga. ja siin me jõuamegi nüüd partnerluseni. oleme saanud tehnilist abi Euroopa Sotsiaalfondilt meil on äh, teatav äh, keskpunkt, äh, mis tegeleb programmi haldamisega, kaasatud on nii avalik sektor kui ka heategevusorganisatsioonid ja teatav juhtivkomitee või suunav komitee tuleb välja omapoolsete soovitustega keskorganisatsioon äh, tegeleb ka programmi hindamisega, me kindlasti tahame teada, kas programm oli jätkusuutlik või mitte. meil oli kasutada kuuskümmend miljonit eurot, programmil oli kuus faasi ja põhimõtteliselt on programm läbi, sest me oleme vahendid ära kasutanud aga projektid kestavad veel kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni sada kolmkümmend neli projekti läksid üle riigile ja mida me oleme õppinud äh, uuest äh, voorust. Euroopa Sotsiaalfond on meie jaoks nagu tööriist või labor, kus me saame katsetada uusi ideid, näiteks meie jaoks oli väga oluline äh, tõsta tööhõivet, parandada kohandumist ja vähendada vaesust. see on väga oluline teema Saksamaal ja on oluline, et me saame erinevaid vahendeid läbi proovida. me ei soovi võtta enda peale seda, mida riiklik tasand niikuinii peab tegema, vaid me tahame seda teha, millega meil on võimalik aidata inimesi töö leidmisel ja valmistada neid, kellel on töö ette demograafiliseks äh, muutuseks. ja mis puudutab nüüd Euroopa Liidu strateegiat kaks tuhat kakskümmend ja selle eesmärke, siis need on meie jaoks iseenesest väga head, sest seal tõstatatakse teemadena just ähm, need õiged aspektid esile, aga kui vaadata riiklikke reformiprogramme, siis me analüüsime ka Saksamaal vastu võetud äh, programme ja plaane ja me saime just äh, eile ministeeriumist äh, vastavaid andmeid riikliku reformiprogrammi kohta ja kahjuks ei sisalda neid aspekte, mida me oleksime soovinud, eriti just, mis puudutab vaesuse vähendamist. Saksamaa endiselt äh, hindab kõike ühest indikaatorist lähtuvalt ja jätab kõrvale kõik teised. lisaks äh, sellele vaatame kus äh, tulevikus äh, saavad olema majanduskasvu edendavad äh, valdkonnad ja siin mängib väga olulist rolli eakate abistamine ja hooldus. ei ole ju kellelegi üllatuseks, et Euroopa vananeb ja me peame selleks ka ette valmistuma. väga oluline on võidelda ka vaesuse vastu ja miinimumpanus tuleb selleks anda ka Euroopa Sotsiaalfondi kant-, kaudu selline lähenemine on mere, meie arvates hea ja seda ei tohiks sealt äh, fondist äh, välja võtta. ja kui nõukogu üritab selles suunas liikuda, siis teie peaksite olema tugevalt selle vastu. mis puudutab nüüd makromajandust, siis äh, eelkõnelejad võtsid ka juba sel suunal sõna. meie ei ole selle poolt, et vahendeid lihtsalt äh, piiratakse, kui tekib äh, teatud äh, ebakindlus äh, makromajanduslikult, et kui peetakse silmas mõningaid konkreetseid sotsiaalseid gruppe, näiteks kui on programmid kodututele, narkosõltlastele või muud võrdlusprogrammid, siis äh, tuleb arvestada mitmeid sotsiaalseid indikaatoreid, äh, mitte ainult mõningaid aspekte, enne kui äh, nii programm lõpetatakse. me oleme teinud tööd sotsiaalsete indikaatorite väljatöötamisega arvestades tulevik, tuleviku tööd fondidega, me kindlasti peame arvestama erinevate faktoritega, eriti just äh, vaesusevastases võitluses. ja mis puudutab partnerluspõhimõtet, äh, mida ma just mainisin, siis äh, seda põhimõtet me toetame omalt poolt tugevalt. meil ei ole vaja kaasata mitte ainult sotsiaalpartnereid oleme väga tänulikud, et sõnastuses mainitakse ka valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonda. Need on meie jaoks väga olulised äh, organisatsioonid, muidu meie koostöö üldsegi ei toimiks. partnerlus ja koostöö peab äh, toimuma niimoodi, et äh, partnereid koheldakse võrdväärselt, mitte et üks pool esitab teisele mingid andmed, mida nad peavad lihtsalt heaks kiitma. Saksamaal näiteks on olnud olukord selline, et me oleme lihtsalt pidanud föderaalse tasandi ministeeriumi otsuseid tihtipeale heaks kiitma, meil ei ole olnud võimalust neid otsuseid äh, mõjutada. ootame komisjoni poolset käitumisjuhist, mis äh, tahab anda uue kvalitatiivse sisu partnerlustele. meil on äh, konkreetsed ettekujutused selles valdkonnas ja me loodame, et siis kaasatakse ka need partnerid, kes praegu on olnud töö keskmest ikka kaugel. nüüd, mis puudutab äh, rahalisi aspekte, siis äh, kindlasummaliste maksete küsimusele tuleb tähelepanu pöörata, samuti äh, kaasrahastamise puhul tuleb olla paindlik, tuleb vastu tulla riikidele, kellel esineb teatavaid raskusi ja ka tehniline abi, nagu ma juba alguses ütlesin, on väga oluline, kui me tahame üles ehitada teatavat äh, võimekust, siis meil peab olema ka võimalus rahasid vastavalt ära kasutada ja meie arvates tuleks määrust muuta niimoodi, et mitte ainult äh, vähem arenenud piirkonnad ei saaks raha, vaid ka üleminekupiirkonnad. seni see aspekt äh, sees veel ei ole olnud, aga peaks olema. ja kuna aega on vähe, siis teen nüüd kiiresti, et millised ettekujutused meil on tuleviku jaoks, on kaks suurt teemavaldkonda, sotsiaalmajanduse tugevdamine, demograafiliste muutustega arvestamine, vaesusevastane võitlus. selles valdkonnas tuleb Saksamaal kiiresti midagi ära teha. ja räägin kiiresti ka investeerimise alastest prioriteetidest. peame panustama elukestvale õppele ja samuti aktiivsele vaesusevastasele võitlusele peame läbirääkimisi äh, töö- ja sotsiaalministeeriumiga Saksamaal, aga praegu ei ole veel äh, oodata, et Sotsiaalministeerium Saksamaal tõlgendab äh, partnerlust niivõrd laialdaselt kui meie. tundub, et määrusega tuleks saata konkreetseid signaale nii et äh, ka selline riik nagu Saksamaa ei saaks partneritest lihtsalt mööda minna. ja, vielen dank, Herr Bartels um,. Jetzt möchte ich Herrn Erik Etienne. Äh, suur tänu. järgmisena tahan anda sõna Erik Etienne'ile, kes esindab äh, Poitou-Charente piirkonda Saksamaalt ja palun, tal on sõna kümneks minutiks. Euh, aitäh, proua esimees teen, püüan teha parima, et rääkida teile, milline on ESF fondide juhtimise igapäevane reaalsus minu piirkonnas. olles pärit väga kaugest maapiirkonnast, keskmise suurusega piirkonnast, siis ESF-i haldamine, sellega tegeleb keskvalitsus ja teda abistavad Eh, piirkonna omavalitsus, prefekt ja peasekretärid. see maapiirkond või perifeerne piirkond saab viis koma kuus miljardit eurot saab sada kakskümmend viis eh, miljardit eh, sellest summast, mis kogu Prantsusmaale läheb. sellel piirkonnal tegemist on sisuliselt maapiirkonnaga, perifeeriaga, loomulikult on neil, ehm, neil mõned sellised väljapaistvad tootmisalad, nagu näiteks konjak ja põllumajandustooted see piirkond, nagu teised olulised regioonid Prantsusmaal, neid on väga palju mõjutanud fins-, finantskriis ja maailma majanduse aeglustumine aastast kaks tuhat üksteist. ja üldiselt võime öelda, et ESF on väga olulise tähtsusega Prantsusmaa poliitikas nii et selles nii-öelda lepingus, mis on komisjoni ja liikmesmaade vahel, siin nähakse ette nende poliitikate ellurakendamine ja kahe tuhande kaheksandast aastast tänase päevani ähm,. selle põhjal võib öelda, et olukord on muutunud üheksa koma kolm protsenti, vabandust, äh, kaheksa koma üheksa protsenti tööpuudus korrigeerib ennast kõneleja see seitse koma viis miljonit. ning on siin proovitud ka soodustada ja julgustada inimesi tööle tagasi pöörduma, eriti vanemaid inimesi. ja et lõpetada seda väga lühikest ülevaadet meil on kolmekümne kuue protsendiline meil on kolmkümmend kuus protsenti makseid, see on väike regioon, üheksakümmend miljonit eurot äh, kulutatakse ESF-ist see annab teile pildi sellest, milline on majanduslik olukord, milline on selle piirkonna majandus. ja loodetavasti on see ka debatile abiks, nagu öeldud, tööhõivepoliitika on väga territoriaalne, see otsustatakse ära riiklikul tasandil, siis prefektuur haldab äh, enamike fonde ise. Need on need poliitikad, mis puudutavad tööle tagasipöördumise poliitikat, mille lõi valitsus, sissetulekuplaan, et aidata inimesi ühiskonna kõige vaesemates osades, aidata neil tööle tagasi tulla, säilitades samal ajal minimaalse sissetuleku ja et nad saaksid kompensatsiooni nende tegevuste eest, mis nad äh, teevad. loomulikult on see jaotatud ähm, äh, erinevate ametiasutuste vahel ära ja ESF-ist me paneme kolm-neli miljonit eurot. Neid, seda raha kasutatakse selleks, et võimaldada inimestel tööle tagasi tulemist. võin teile tuua näite äh, Charente-Meri tiimist, kus umbes kümme tuhat inimest on saanud selle skeemist, sellest skeemist kasu ja neil on õnnestunud tulla, pöörduda tagasi tööle, nii et see on, see on tõeliselt hea number. me püüame takistada ka koolist väljalangemist Ähm, haridustee katkestamist. püüame aidata noori inimesi. Äh, võimaldades neile kasulikke praktilisi tegevusi. ja oleme loonud ka koolist väljalangejate jaoks selliseid keskusi kus neil on teatud tugiprogrammid, millega nad saaksid siis parandada oma kvalifikatsiooni, võimaldada neil tagasi pöörduda tööjõuturule. üheksakümmend protsenti noortest inimestest umbes on suutnud tagasi pöörduda töö, tööle või saada vähemalt, on õnnestunud neil saada mingisugune kvalifikatsioon. väga suure huviga olen kuulanud siiani toimunud debatte ka meie töötame selle, selle kallal, et töötada välja põhilisi võtmeoskusi, nii et töölised, kellel mingit väljaõpet ei ole, saaksid siiski mingit toetust ja konkreetseid programme, mis võimaldaks neil omandada uusi oskusi. ning annaks neile võimaluse tõhusalt osaleda tööjõuturul. see valdkond aga selle piirkonna majandusstruktuuris on toimunud väga palju muutusi. nii et meil on erinevad trendid ja fonde jaotatakse vastavalt nendele ehm, tegevusliinidele. kõik, kõike arvutatakse praeguse programmi kohaselt nii riiklikul kui kohalikul tasandil. meil on olemas süsteem, mis võimaldab meil hinnata mitte ainult seda, kuidas neid äh, rahasid on kasutatud, aga siin toimub ka juhtimisalane dialoog erinevate äh, valitsemistasandite vahel ja numbrid, mida ma teile esitasin, ongi pärit taolistest arvutustest, nii et tegemist on üsna läbipaistva süsteemiga Äh, mis, mida reaalses olukorras ka kasutatakse. kaks praktilist punkti. meid finantseeritakse koos teiste regioonidega, nagu näiteks Ile de France'iga. Ähm, meie programmi majanduse pool või, või majanduse öö, ähm, osa, vanemad inimesed, kellel on kvalifikatsioon olemas, me ei jäta neid kõrvale viiskümmend protsenti sammudest on suunatud madalamate oskustega inimestele, et aidata neil leida tööd. riiklikul tasandil on see number palju kõrgem. ma teen päris kiiresti, ütleb kõneleja, kuid tahan teile anda kiiresti natukene informatsiooni selle kohta, mida loodame saavutada järgmise perioodi jooksul aastani kaks tuhat kakskümmend. meil on kolm tegevusliini ning tahame soodustada enamgi veel tööjõuturule tagasipöördumist, eriti noorte inimeste jaoks ning töötame ka sotsiaalse kaasatusega. ESF Prantsuse seisukohast võttes peab olema riiklik teema, avalik teema ning selle haldamine. seda äh, juhib valitsus, kuid ta on tihedalt seotud inimestega koha peal. meil on tööd veel palju, et kaasata vahem, vahendajaid, kes meiega võiks töötada, ma viitasin mõningatele asjadele väga kiiresti siin, aga hea meelega vastan teie küsimustele, kui teil neid on. tahame ühtlustada oma operatiivtöö programme, see on üks asi, mille kallal me praegu töötame, eesmärgiks on kasutada korrektselt eh, Euroopast saadud vahendeid ja usun, et minu saksa kolleeg selgitas väga hästi ära selle, millised on äh, vajadused seoses nende fondidega ja sedagi, kes peaks nendest fondidest kasu saama. on väga keeruline hinnata ja välja arvutada, milline on reaalne olukord koha peal, aga oleme püüdnud äh, koostada korrektseid indikaatoreid Te, praegu on meil tegemist laienenud ESF-iga. ja kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest, siis tahaksime, et seda mõistetaks laiemalt. meil on ka globaliseerumisega kohanemise fond taaskord, see ei ole eriti kasutajasõbralik. siin tuleb veel vaeva näha selleks, et jagada informatsiooni eh, nende tulevikuprogrammide kohta. aitäh! suur aitäh, härra Etienne! kolmas ekspert nüüd ja terviksin härra Adam Kulmanit. tema on vanem strateegiaametnik Avatud Ühiskonna Instituudist Ungarist ja teil on ainult äh, kümme minutit, sest me oleme natuke ajahädas, aga nagu ma ütlesin, annan kõigile kolmele eksperdile sõna. sõnum taaskord, kui teil on kirjalikke kommentaare, kas siis mulle variraportöörina või raportöörile endale, siis ta on kindlasti sellest väga huvitatud, nii et palun saatke oma kommentaarid sekretäriaadile, siis saab neid ka välja jagada, kui vähegi võimalik, siis juba täna, igal juhul on siis meil võimalus nende, neid ka arvesse võtta. suur aitäh, härra Kulman! kõigepealt tahaksin paari sõnaga rääkida meie programmist. meie ei kasuta Euroopa Sotsiaalfondi, küll aga täiendame Euroopa Sotsiaalfondi oma rahadega, selleks, et see oleks kättesaadav ka vabaühendustele, kohalikele omavalitsustele, kes tegelevad sotsiaalse kaasatusega töötame tänasel päeval neljas liikmesmaas Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias. ehk siis viies liikmesmaas kokku. järgmine slaid, palun. grupeerin oma sõnumid kolme kategooriasse. meie arvates tegi komisjon hea ettepaneku, see sisaldab endas palju olulisi teemasid. usume, et mõned nendest teemadest on sellised, mida toetab ka nõukogu, mõned teised. Neid tõenäoliselt nõukogu ei toeta. nii et see pigem on parlamendi jaoks, aga on ilmselt palju asju, mida siin ettepanekus veel sisse kirjutatud ei ole, kus ja siin võiks parlamendil olla omaalgatuslik roll. räägime kõigepealt esimesest grupist. mina arvan, et kõik osapooled on nõus sellega, et äh, rahade integreeritud kasutamine, parim võimalik kasutamine, raha kasutamine, raha kasutamise lihtsustamine on see, kuidas edasi liikuda. olen üsna optimistlik selles, ähm, et territoriaalne äh, eesmärgistamine subregionaalsel tasemel on väga-väga oluline, on ju olu-, on olemas ju ka Euroopa Parlamendi resolutsioon aasta tagasi, mis tõi välja vajaduse luua sellised äh, kriisikaardid või, või probleemikaardid ja kriisiga toimetulemiseks on need väga vajalikud äh, vahendid. ma tahaksin siin esimesele slaidile lisada veel seda, et minu arvates Euroopa Sotsiaalfondi efektiivsust öö, äh, mõjutab nii üldine seadusandlus kui ka ESF-i seadusandlus ja seetõttu toon välja asju, mis on üldmäär- äh,, regulatsioonides olemas. mis on need probleemid, mis minu arvates on olulised? komisjoni poolt ette valmistatud äh, dokumendis ja mida võib-olla teised kaasseadusandjad äh, ei toeta, nõukogu näiteks. mitmed inimesed mainisid juba seda, kui oluline on miinimumosa ESF-ile ja miinimumosa sotsiaalsele kaasatusele, ma ei taha seda korrata, aga tahaksin paari sõnaga rääkida eksande tingimustest, sest väga palju on räägitud juba makromajanduslikest tingimustest ja minu arvates on oluline saada pilt diferentseerimisest nii et kuigi ma olen nõus, et makromajanduslikud äh, eeltingimused on ESF-ile olulised, need eksante tingimused, mis tähendab, et liikmesmaad peavad ette valmistama sektoraalsed statistikad, äh, mis toetaksid raha kasutamist, need on väga kasulikud meile, meie eesmärkide täitmiseks, seetõttu usun, et see on põhilisteks sammudeks, et edasi liikuda. mis puudutab sotsiaalset kaasatust ja äh, ROM-ide kaasatust, siis minu arvates on oluline ka see, et eks antetingimused äh, ROM-ide kaasatuse äh, saavutamiseks ja et seda saaks toetada Euroopa Liidu fondidest. see on oluline selleks, et ei toodetaks vaid pabereid, vaid plaanitud, plaanitud saaks ka ellu viidud on eluliselt vajalik, et seadusandlikud projektid näeksid ette ka sätteid diskrimineerimise vastaseks tegevuseks, äh, võimalus kaasata riiklikke võrdõiguslikkuse ähm, asutusi, nii et oleks võimalik jälgida Euroopa äh, rahade kasutamise puhul võrdõiguslikkust. ESF-i tuleks kasutada selleks, et äh, edendada võrdseid võimalusi, siin peaks olema väga konkreetsed sammud riiklik lähenemine on oluline ja olen nõus ka nende inimestega, kes juba mainisid ära, et on vajadus suurendada partnerite võima-, võimekust ja parandada nende käitumiskoodeksit. järgmine slaid, palun. lõpuks tahaksin mainida mõningaid probleeme, kus minu arvates on parandamise ruumi selles esialgses sõnastuses. kõigepealt, mis puudutab eksante tingimusi siis määruse sõnastus on selline, et neid strateegiaid peab paika saama, ei ole selge, et kas neid tuleks ka rakendada. ei ole selge, et kui neid ei rakendata, siis võiks tekkida mingisuguseid, eh, et siis komisjon võiks kuidagi sekkuda, minu arvates oleks parem selgelt välja öelda, et komisjonil peaks olema oma mandaat siin. teine asi praegusel hetkel romide kaasamine, sotsiaalne kaasamine, seda kasutatakse ainult osaliselt eksante tingimustes sotsiaalses kaasatuses, samas kui romide kaasatuse strateegiad, neegi valmistasid ette parlament, Euroopa institutsioonid, seal öeldakse alati, et seda tuleks soodustada läbi hariduse, tööhõive, tervise ja riigihalduse. seetõttu minu arvates on oluline integreerida romide kaasatus laiemalt, kui räägime võrdsetest võimalustest ja soolise võr-, võrdõiguslikkuse teemast. andes inimesi, inimestele võrdsed võimalused hariduses ja tööhõivest. tahaksin meenutada parlamendi resolutsiooni, mida juba ma mainisin, ähm, resolutsioon möödunud aasta märtsist, see ütleb ka, et struktuurifondid peaksid, nende kasutamine peaks sõltuma segregatsiooni kaotamisest ning äh, selle eest, et rommidele tagatakse võrdne ligipääs äh, avalikele teenustele. on oluline taolised tingimused paika panna äh, fondide kasutamisel, siis komisjon selleks ajaks ei olnud asjaomast seadusandlikku projekti veel vastu võetnud ma usun ka, et tuleks ta-, tugevdada institutsioonilisi garantiisid inimesed peavad olema kindlad, et võrdsete võimaluste teemad, et ESF-i äh, juhtimisel, kui ei, keegi ei võta seda oma asjaks, siis pole kedagi konkreetset, äh, kes seda deta-, detailideni ellu viiks. Need on põhilised teemad, mida ma, millest ma rääkida tahtsin, hoides natukene ka aega kokku ning sai, saatsin konkreetsed ettepanekud ka asjaomastele asutustele, aitäh! jah Vielen Dank. Äh, jetzt haben wir unseren Hilfsner. Ähm, ja. suur aitäh ja nüüd äh, annan ma sõna kolleegidele ja proua Köns esimesena. suur aitäh, mul oli väga hea meel kuulata neid kommentaare, mis siin kõnelesid, sellepärast et äh, need vastavad äh, siin meie mõtteviisile siin komisjonis ja parlamendis. ja ma olen nõus härra Bartelsiga, kes ütles, et meie peamiseks eesmärgiks on seista vastu nõukogu teatud püüetele teatud aspektides, seda mainis ka härra Kulman tuleks tagada sotsiaalse kaasatuse üleüldine tase ähm, me peaksime äh, kaitsesse asuma, selle summa kaitsmisel, selle taseme kaitsmisel, sest vastasel korral võib see ohtu sattuda. ma arvan, et kõik on nõus makromajandusliku tingimuslikkuse teemal. Äh, see puudutab neid inimesi ja nende kohtlemist, kes on väga keerulises äh, olukorras. ma tahaksin mainida seda, et jah, tegemist on instrumendiga vaesuse vähendamiseks, aga see käib käsikäes diskrimineerimise vastase võitlusega. mina olen libe raportöör eh, kodakondsuse programmi vallas, mis kaasab nüüd ka diskrimineerimise vastaseid meetmeid ja seetõttu ma tervitan igasuguseid kommentaare selles osas, kuidas need kaks määrust omavahel harmoneerida ja mainiti ka, et üldmäärus võib seada ohtu teatud aspektid, mida tegelikult siin komisjonis laialdaselt toetatakse ja seetõttu ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud ja hoolsad e, selleks, et vaadata, e, mis selle määrusega toimub ja ma arvan, et see on meie kõigi ühine eesmärk mis puudutab äh, partnerluspõhimõtet, siis ma olen ka nõus äh, nendega, kes siin kõnelesid sellel teemal. nimelt ei piisa äh, sellest, kui me räägime sellest kontseptuaalsel tasandil, me peame vaatama, milline on partnerlus toimimises, kuidas ta toimib. ja see on sarnane diskrimineerimise vastase võitluse kontseptsiooniga äh, härra Kulman rääkis ka sellest, ma arvan, et eh, rakendamine on tegelikult selle määruse puhul tõeliseks küsimuseks. väga sageli me näeme, et eh, raske on eh, saada üle kohalikul tasandil valitsevast poliitilise tahte puudusest ja me peame tagama selliste mõistete rakendamise edu ma arvan, et siin kõlasid väga palju mm, kasulikke kommentaare, mille me saame oma dokumentidesse kaasata, seetõttu suur aitäh teile veel kord. ja Elizabeth mainis ka seda, et me oleme täiesti avatud ning eh, ootame rõõmuga ka kirjalikke kommentaare, millega me saaksime tööd edasi teha selles protsessis, aitäh! suur aitäh Kinga ja nüüd annaksin sõna äh, raportöörile äh, proua Šantiere, kuna äh, tal on ka kindlasti palju küsimusi, palun, äh, sul on äh, nüüd sõna, aga aega sa rohkem ei saa kui teised. suur aitäh, proua esimees. ma tahaksin tänada kolme kõnelejat, sellepärast et nende sõnavõtud olid väga huvitavad ja andsid meie arutelule palju juurde ma ei hakka pöörduma tagasi nende küsimuste juurde, mille tõstatas Kinga Kans, aga äh, ma jätkan samal lainel. esiteks, äh, selleks, et äh, olla konstruktiivsed, peame ütlema, et me kõik näeme, et me kõik vaatame mõjusid ja tahame, et meie tegevused omaksid mõju ka koha peal aga kas te võiksite anda meile mm, mõtteid sotsiaalsete eh, teetähiste või märgiste kohta, mida me saaksime kasutada selleks, et mõõta nende poliitikate tõhusust? ja, ja me ei räägi mitte ainult eh, mõõtmisest me räägime ka sellest, et me oleksime eh, tõhusamad koha peal, et me suudaksime inimesi paremini suunata tegutsemaks koha peal, eh, selleks, et me saaksime tagada tõesti selle, et Euroopa Sotsiaalfond eh, omab mõju oma tegevustes. see oli minu esimene küsimus. teine küsimus ma hindan kõrgelt asjaolu, et paljud teist rääkisid sellest, et väga oluline on see, et meil oleks üleminekuperiood, piirkonnad, see on arutelu, mida me oleme siin Euroopa Parlamendis pidanud ja millele me oleme keskendunud. Te näete, et kui me vaatame aktiivsemaid poliitikaid, siis väga oluline on see, et meil oleks sellised üleminekupiirkonnad. ja te olete äh, toonud välja mitmeid valdkondi, mida Euroopa Sotsiaalfond mõjutab ja Euroopa Sotsiaalfond ei ole tõesti äh, fond, mis toetaks toodusuuri pro projekte, infrastruktuuriprojekte ja nii edasi Ehm, see on eh, fond, mis on seotud mitmete erinevate valdkondadega. Eh, vahepeal on tegemist projektidega, mis ei olegi väga märkimisväärsed, kui me räägime rahalisest küljest. ehk siis ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik eh, parandada ja lihtsustada seda olukorda, mis meil on, võttes arvesse, et meil on nii palju erinevaid valdkondi, mida Sotsiaalfond mõjutab. kolmandaks ja see on midagi, mis mulle väga suurt huvi pakkus Te rääkisite sellest, mil määral Sotsiaalfondi on võimalik kasutada innovatsiooni toetamiseks. ja äh, mil määral äh, on seda võimalik kasutada inimeste suunamiseks, kui me räägime riiklikest poliitikatest. kuidas oleks võimalik seda elementi toetada? Euroopa Sotsiaalfond äh, kui uute mõtete laboratoorium, kui vahend, millega riiklik poliitikad on võimalik mõjutada, kuidas seda kõike rõhutada, kuidas seda kõike esile tuua? ja kuidas seda elementi äh, tugevdada. ja neljandaks. mitmed teist ütlesid või vähemalt üksteist ütles, kui ma ei eksi, et Äh, väga suur mõju on olnud seoses äh, oodatud fondidega äh, või rahadega. me ei räägi siin mitte ainult töökohtade loomisest, vaid ka nende säilitamisest, koolitamise ja tulevikusuundumuste jälgimise kaudu me saaksime selle väga olulise küsimusega tegeleda seetõttu, kas te võiksite anda meile mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas tagada see, et eh, Euroopa Sotsiaalfondi järgmine etapp oleks tõhusam selles valdkonnas? Eh, need olid minu küsimused, aitäh. Eh, suur aitäh. mina tahaksin ka kaks küsimust omalt poolt esitada, mina olen variraportöör ning olen selle määrusega juba tihedalt seotud. küsimus härra Bartelsile meil on artikkel number kuus, mis toetab partnerluse põhimõtet, aga eh, lisaks on seal eh, selline eh, astmestik, mis on ette nähtud part-, partnerluse toetamiseks, mina olen kriitiline selles osas, ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht, mina olen seisukohal, et igasugused partnerlussuhted sõltumata liikmesriigist peaksid toetust saama ning et äh, partnerluspõhimõte äh, on äh, midagi, ähm, mida me peame kaitsma Äh, me peame mm, ähm, sellega arvestama ja ma leian, et äh, me ei tohi siin partnerlussuhteid eristada ja ma tahaksin teie seisukohta sellega seoses teada saada ja teiseks äh, tahaksin esitada ühe küsimuse härra Etienne'ile. Teie esindate kohalikut tasandit ja mind huvitab see, kuidas teie kohalikku tööhõivealgatust Ähm, mm, äh, hindate äh, selle määruse raames ja me oleme näinud, et äh, linnapiirkonnas, linnapiirkonna koostöö on liideri all ja maapiirkonnas samamoodi ja ma leian, et äh, me peame selle aspekti mm, suhtes ka äh, arutama kindlasti. kui rohkem sõnasoove ei ole, siis ma annan äh, sõna ekspertidele, kõik saavad sõna viieks minutiks. Ähm, ja mm, nüüd alustame me ähm, selle inimesega, kes sai kõigepealt viimasena sõna, ehk siis härra Kuulmann saab praegu esimesena sõna. suur aitäh! kõigepealt, äh, mis puudutab äh, progressi mõõtmist, äh, siis ma arvan, et küsimus on selles, milliseid indikaatoreid meil vaja on, ma arvan, et siin on väga palju erinevaid võimalusi mõõtmaks edasiminekut. kui me räägime romidest, näiteks kui kasutada näiteks vaesuskaarti või äh, muud sarnast kaarti, siis me peame vaatama, kuidas olukord paraneb selles valdkonnas. Äh, ma arvan, et sellest oleks kasu. teisest küljest äh, on kasulik etniliste indikaatorite kogumit ka tekitada ja seda arvestada. teiseks ma tahaksin öelda, et määruses peaks väga selgelt äh, välja tooma äh, lihtsustamise küsimuse, siin on välja toodud aspektid, millega tagada lihtsustamist, aga kuna on tõlgendamise ruumi endiselt, siis riiklikud asutused ei ole päris kindlad, kas nad seda kõike ära saavad kasutada ning nad püüavad ühest küljest riske vältida ning äh, võimalusi mitte kasutada Äh, ja seetõttu ma arvan, et äh, määruses peaks seda sõnastust kindlasti täpsustama. näiteks, mis puudutab äh, lihtsustatud kuluvalikuid, siis ma arvan, et me saame astuda sammu edasi, kui me ütleme, et ühtsed määrad ei ole sellised, mida peaks auditeerima. ja lõpetuseks ESF-i innovatiivne iseloom, ma ütleksin omalt poolt seda, et praegusel hetkel ta ei ole innovatiivne, vähemalt mitte meie valdkonnas, ja seetõttu ma eh, tooksin siinkohal ühe näite. Eh, globaalsete toetuste kasutamine on ette nähtud, aga viis riiki, millega meie koostööd teeme, ei kasuta ESF-i eh, globaalsetes toetustes, sellepärast et Ehm, eh, mõned kasutavad globaalset toetusi, mida rahastab näiteks Norra fond. ehk siis ma tahan öelda, et eh, eh, kui on innovatiivseid mõtteid, siis praegu ESF seda ei rahasta, vähemalt nendes riikides, millega meie koostööd teeme. ja mis puudutab töökohtade säilitamist, siis ma leian, et see on ääretult oluline, aga teisest küljest ma tahaksin teile meelde tuletada, et noorte tööpuuduse määr on jõudnud neljakümne protsendini mõningates liikmesriikides ja ja samas romide tööpuudus on mõnedes riikides kuuskümmend protsenti, mis on palju kõrgem kui noorte tööpuudus mõnedes teistes liikmesriikides ja seetõttu ma arvan, et see on teema, mida me kindlasti peame ka meeles pidama. siinkohal ei piisa lihtsalt ainult töökohtade säilitamisest. aitäh! ja nüüd ma liitun ka äh, selle aruteluga äh,. ma olen aru saanud, et ma pean andma sõna härra Kennile, teil on viis minutit vastamaks. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esimees, küsimusi oli väga palju ning äh, ma jätan komisjoni sekretäriaadile dokumendi äh, selleks, et seda liikmetega jagada, sellepärast et äh, mm, dokument saab öelda palju rohkemat kui mina kümne minuti jooksul, igal juhul küsimusi on olnud palju Äh, kui me räägime kohalikest algatustest äh, ja nagu ma ütlesin, siis Prantsusmaal äh, on umbes kaheksakümmend protsenti ESF-ist kaetud, aga kakskümmend protsenti on kaetud tsentraalselt, kaheksakümmend protsenti sellest kohalikul tasandil. me tahaksime partnerid kohalikul tasandil, kohalikud omavalitsused, millel on oma roll mängida, loomulikult ka eh, spe-, spetsialiseerunud asutusi ja vaheasutusi, ehm, kohaliku tasandi asutuse, mis tegelevad sotsiaalküsimustega, kõik on nendest teemadest huvitatud ja sotsiaalpartnerid teevad tööd regionaalse prefekti äh, järelevalve all ning äh, neil julgust, neid julgustatakse äh, kaasa tulema ja kaasatud olema. ehk siis jah, poliitikaga tegeletakse kohalikul tasandil, aga me püüame austada ka üldist avalikku huvi. me peame julgu-, me tahame julgustada algatusi, mis tegelikult ka toimiksid. on veel küsimusi, kui me vaatame sotsiaalseid teetähiseid äh, ja ma eh, vaatasin eh, mm, auditeid, tulemuspõhiseid indikaatoreid. võib-olla on see võib-olla parem lahene, lähenemine, aga igal juhul ei saa me olla väga rahul eh, Äh, sellega, mis praeguseks on saavutatud äh, inimeste suunamisel ja seetõttu ma arvan, et me peaksime panema paika äh, standardid, faasid ähm, ja me ei tohiks raha eraldada ainult mitte noortele, vaid ka teistele, meil on vaja ähm, teetähiseid äh, erinevates vanustes inimestele, et näiteks inim-, noored inimesed, kes tulevad koolist, äh, on kooli lõpetanud, et nad saaksid äh, informatsiooni selle kohta, kus saada nõustamist, abi selleks, et õigeid otsuseid teha. see on väga oluline ka siis, kui me räägime koolist väljalangemisest ja seetõttu äh, äh, näiteks oleks heaks äh, teetäiseks see, äh, kui palju inimesi teenuseid kasutavad või äh, näiteks see, milline arvamus inimesel sellest teenusest on. näiteks kirjaoskamatuse vastane võitlus, selles valdkonnas on selged eesmärgid. ja raske on ette kujutada seda, et need arvud, mida ma just mainisin, kehtivad üle kogu Prantsusmaa. ja nüüd juurdepääs tööturule ja koolitusvõimalustele. jah, loomulikult riiklik poliitika saab mm, julgustada ähm, kahest lähenemist, partnerlus kooli ja tööturu vahel on ähm, vägagi asjakohane siin, Saksamaal on seda tehtud, meie püüame seda ka teha. me püüame leida lahendusi, näiteks erinevad lepingud, äh, praktikakohad on heaks lahendiks siinkohal meil on äh, kohaliku tasandi asutused, äh, mis on seotud kohalike ametivõimudega ja võivad selliseid lepinguid pakkuda inimestele, kes on ühiskonnas marginaliseeritud. ja äh, loomulikult on meil ka riigisektori tööhõive teenused, mida rahastavad rahastab riik ja need võib ka siia kaasata ja hariduse ja koolituse kaasamine on samamoodi midagi, mida võib vaadata teetähisena. mis puudutab lihtsustamist, siis eh, tegemist on asjaga, millest sageli räägitakse ja loomulikult ei ole võimalik eh, kõige riigi või avaliku sektori rahaga teha, kõik teavad seda, aga nagu ma oma esialgses sõnavõtus ütlesin, siis eh, ääretult oluline on võtta arvesse seda, et mõned projektid on väga väikesed oma mastaabilt ja kulud on ka väikesed ja hetk tagasi öeldi ka, et on erinevaid organid ja struktuure, mis ei ole väga hästi äh, Mm, varustatud sellise mm, struktuuri jaoks. Neid püütakse küll toetada, aga me peame tagama lihtsustamise allpool teatud äh, piirmääre ma arvan, et kui vaadata ESF-i, äh, äh, siis me võiksime mõelda lihtsustamisele teatud, allpool teatud piirmääri. näiteks eh, inimesed, kes eh, tegelevad projektide haldamisega, me peame vaatama, kas nad tegelevad eh, riiklikul tasandil või piirkondlikul tasandil ja neid toetama. ja nüüd lõpetuseks ma tulen viimase küsimuse juurde, mis mul siin kirjas on, see puudutab ESF-i e suutlikkuse tõstmise mõju hindamist ja mõju on olemas, sellepärast et rahastamine on ju atraktiivne näiteks kui vaadata äh, sotsiaalset kaasatust, siis miks me ei saaks minna kaugemale, kui me räägime äh, määrade suurendamisest äh, või võiksime äkki teha ka erandeid tingimuslikkuses? ma ei tea, aga igal juhul ma arvan, et äh, määrade varieerimisega saaksime me ähm, tulla välja rohkemate projektidega ning eesmärgiks oleks lõppkokkuvõttes ju see, et me tõesti kohapeal olukorda ähm, mõjutaksime, et me hindaksime seda, äh, millised projektid on edukad ja mitte. see oli minu poolt kõik, aitäh! tänan! enne kui ma annan äh, sõna järgmisena kõnelejale, kasutan ära oma positsiooni ja küsin, äh, et äh, milline on asjade seis just teatava kohtuasjaga, mis puudutab sotsiaalpartnereid. ja see küsimus on ilmselt minule suunatud Poitou-Charentis on äh, meil äh, neliteist vaheastet, varem oli seitseteist ja kontrollikoda on arvamusel, et me peaks veelgi rohkem neid vaheastmeid vähendama ja seda kõike ESFF-ist rahast toetamise saamise eesmärgil. ja need kolm suunda, mida te mainisite, majandusmuutused, juurdepääs töökohale ja nii edasi, need on need aspektid, mida kontrollikoda mainis ja nende vaheastmete teemaga me peame veel töötama. loomulikult eesmärgiks on äh, ESF-i vahendite saamine, aga tuleb hinnata ka tulemusi. teatud projektid, mis toimivad hästi, kindlasti ei vääri ärakaotamist ja tuleb vaadata, kus kärpida. tööhõive algatused piirkondlikul tasandil mis aitavad võidelda suure hulga tööpuuduse vastu, kindlasti tasuvad end ära. suur tänu, nii et äh, Kontrollikoda kritiseerib äh, meie tegevust äh, Prantsusmaal ja sellest saab teha omad järeldused ka Euroopa Liidu tasandi jaoks. niisiis, nüüd saab järgmisena sõna mitte Adam Kulman, sest me alustasime hoopis tagantpoolt, vaid härra Bartels. ma tahaksin öelda üht-teist veel kolme valdkonna kohta, partnerlus, partnerluspõhimõte, sotsiaalsed indikaatorid ja kolmandaks ESFF-i, ESF-i kui labori omadused väga soovitav oleks, et kõikides piirkondades esineks äh, võrdle kohtlemine ja kui me panustame paremale partnerlusele, siis tuleb teatavad struktuurid ära kaotada. ESF on nüüd äh, osaliselt äh, silmitsi Saksamaal sellise olukorraga, kus mingisuguseid vaestruktuure või etappe ei taheta ära kaotada, mõeldes, et äh, me ju ise teame koha peal, mis äh, meile pani, parim on. samas oleks võimalik fondivahendeid kasutades nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riigi tasandil saavutada lisandväärtust, siis sotsiaalsed indikaatorid Saksamaal me analüüsisime olukorda ja täheldasime, et äh, riikliku reformiprogrammi osas esitatud andmed föderaaltasandilt äh, vajavad täiendamist. me näiteks ei tea, kui palju meil on pikaajalisi töötuid, kes on suhteliselt lootusetus olukorras. föderaaltasand seda teab, aga me ei saa neid andmeid nendelt kätte. meil on terve hulk inimesi, kes on äh, pikaajalised töötud ja kui me nad töötusest äh, saame välja aidata, siis neid tuleb äh, toetada ja aidata mitte ainult tööturul, vaid ka tavalises äh, igapäevaelus. ja siis working pool või vabandust, working poor ehk siis töötavad vaesed inimesed, meil on Saksamaal äh, palju inimesi, kes küll käivad äh, tööl, aga ei suuda palgast äh, ära elada ja siin tuleb loomulikult äh, mängu juba miinimumpalga küsimus. meil on praegu poliitilised arutelud sel teemal käimas. ja mis puudutab tööhõivet, siis me võime siin rakendada mitmesuguseid indikaatoreid rahulolu tööga, enne töö saamist, pärast töö saamist, teatavad koolitusindikaatorid. praegu uurimused näitavad, et Saksamaa on nendes mainitud valdkondades vähe ära teinud ja mis puudutab äh, tööhõivevõimekust, siis me oleme osad meetmed lihtsalt lasknud raisku minna. ja mis puudutab seda labori teemat veel, siis äh, tahaksin rääkida võimalikest mõjudest. ma pean sakslasena töötama kuuekümne seitsmenda eluaastani, pean seda tegema siis veel ka umbes kakskümmend aastat, mis on suhteliselt koormav ja me soovime arendada välja eakohase isiksuse arengumudelid, mis võimaldavad äh, paindlikumalt äh, liikuda tööturult äh, üle pensionisaajate hulka kõik ei oota kuuekümne seitsmenda eluaastani, osad inimesed lõpetavad töötamise varem ja peavad siis toime tulema vähema pensioniga, nii et meil on äh, suur äh, vajadus äh, tegemata jäetud tasa teha, mitte ainult Saksamaa tasandil, vaid ka Euroopa tasandil, tuleb mõelda, kuidas inimesi võimalikult palju tööl hoida siis, kui nad on juba eakamad aga need meetmed ei tohi endaga kaasa tuua äh, tööturu äh, moonutumist nii, et inimesed satuvad äh, ebakindlatesse töösuhetesse. ja Saksamaal selles valdkonnas me ei tee mitte midagi, ainult suusoojaks öeldakse üht-teist, aga teha ei ole midagi, tehtud ei ole midagi, kuigi oleks vaja. suur tänu selle lõppjärelduse eest. nüüd ma peaksin andma sõna komisjonile, palun. ja kes võtab komisjoni nimel sõna? esindan äh, tööhõive peadirektoraati ja suur tänu, et te meid täna siia kutsusite ja et meil oli võimalus äh, kuulata fondist äh, kasu saavate inimeste seisukohti ja nende seisukohti, kes rakendavad äh, sotsiaalfondi programme. võtmetähtsusega sõnumid, mis me saime kolmelt kolleegilt, puudutavad seda, et Euroopa fond äh, säilitaks äh, omad tegevused, eesmärgid, eriti just praegusel ajahetkel. kõik, kes on vaadanud äh, üldsätteid ja ESF, ESF-i määrust, näevad, et äh, komisjon on pühendunud mittediskrimineerimisele, soolisele võrdõiguslikkusele nii et neid äh, süvalaiendataks kõikidesse programmidesse järgmisel perioodil. me pöörame erilist tähelepanu põhimõtetele ja tegevustele, mis on seotud Euroopa Sotsiaalfondiga. me täheldasime soovi et äh, partnerlusi tuleks toetada üle kogu Euroopa Liidu, aga loomulikult me peame arvestama olemasolevate vahenditega. oleme arvamusel, et äh, kakskümmend viis protsenti Euroopa Sotsiaalfondist on äh, miinimumpanus, see võiks olla kõrgem. oleme pühendunud partnerluste toetamistele seal, kus äh, vajalik ja võimalik ning äh, üritame üldmääruse raames tulla välja ka käitumisjuhistega, nii et oleks täpsemalt võimalik paika panna ka fondi mõju koha peal, võimalikult paljud sellest kasu saaksid mis puudutab makseid, siis äh, viidati vajadusele, et äh, maksed peaksid olema regulaarsemad. üldsätete määruses oleme me välja pakkunud, et äh, makseid teeks komisjon liikmesriikidele alles siis, kui juhtivüksus on teinud need maksed lõppsaajale me soovime, et need maksud oleks tehtud enne, kui meie omalt poolt äh, kulud korvame. me saame aru, et on vaja häid indikaatoreid, me igati toetame seda ideed, eriti just, mis puudutab Sotsiaalfondi vahendite kasutamist noorte ja eakate ja vaeste huvides. me teame, et praegusel programmi perioodil on meil mitmeid indikaatoreid, mis on ka tulevikku suunatud. ESF kindlasti toimib teatud sotsiaallaborina, kus saab välja arendada tuleviku poliitikuid, poliitikaid, mida saaksid üle võtta liikmesriigid. osad sotsiaalsete algatuste innovatsioonid äh, lõpevad ka liikmesriikides konkreetsete ettepanekutega. väga oluline, nagu ma ütlen, on äh, võrdsed võimalused, äh, ja operatiivprogrammid peavad kindlasti olema kooskõlas lepingutega kui soovitakse rahastamist Euroopa Liidu eelarvest. mulle avaldas äh, muljet äh, see, et äh, Prantsusmaa kontrollikoda on teinud märkusi vaheastmete kohta, me üritame järgnevatel programmiperioodidel rohkem neid vaheastmeid kokku tõmmata. ja need vaheastmed ei ole ju lõpp lõppkasusaajad. praegu on natukene segadus sellest osast, et äh, kes lõpuks selle raha saab ja kes on vahendaja ja siis on vahendajatel keeruline olemasolevaid programme rakendada. suur tänu ja jään ära ootama teie komisjoni poolset dokumenti. suur tänu. nüüd äh, hakkame oma tööd lõpetama ja raportöör soovib äh, sõna lõppsõnaks ja siis saaksid ka tõlgid varsti lahkuda. suur tänu kõikidel kolleegide ja variraportööride nimel soovin ma teid tänada siia tulemast kolme kõneleja sõnavõtud olid tõesti väga huvitavad ja täna pärastlõunal sotsiaalfondi teemalisel kuulamisel tõusetusid mitmesugused olulised äh, teemad. väga oluline on pidada sotsiaalset dialoogi ja arendada Euroopa Sotsiaalfondi edasi. sotsiaalpartnerlus annab ju ka oma panuse selleks, et äh, projektide kaudu realiseeritakse poliitilisi eesmärke. kõik äh, peavad olema ühtsel kursil, nagu juba öeldi. eriti puudutab see koolitust, väljaõpet, elukestvat õpet, sotsiaalpartnereid. teiseks äh, toonitati, et Euroopa Liidu riiklik, piirkondlik ja kohalik tasand peavad omavahel olema rakenduses seotud, kui üks lüliketis ei toimi, siis me soovitut ei saavuta. kolmandaks, äh, lihtsustamine, ma mainisin ka lävendit ja diferentseerimist äh, vaheastmete osas. järgmises äh, tegevusfaasis on siin palju parandamisruumi. tuleb viidata ka sellele, et äh, ESF võimaldab äh, sotsiaalset innovatsiooni. meil on aga probleeme fondi tõhususega. eriti just äh, kõige rohkem abi vajavates elanikkonnagruppides on olukord selline, et inimesed vajavad isiklikku toetust ja seda ei saa teha globaalse poliitika kaudu. siin tuleks olukorda parendada ja partnereid ka vastavatele tegevustele julgustada. tänan, proua esineja. suur tänu minu poolt kõikidele külalistele siia tulemast ja meid valgustamast kahjuks ma ei saanud äh, kõikide sõnavõtte kuulata, kuid ma pidin ka mujal olema vahepeal. igal juhul äh, kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil jätkuvad proua Morani raporti teemalised arutelud. tänaseks on töö lõppenud ja homme kohtume jälle kell üheksa null null.